ning äh, tõlkide streigiteadet oleme korduvalt kuulnud ja loodan, et sellest hoolimata saame siiski oma töö ära teha. veel kord viitan koordinaatorite otsustele ja soovitustele. kahekümne kuuendal juunil saadeti see kõigile liikmetele laiali, vastuväiteid esitatud ei ole, järelikult loeme selle kinnitatuks nüüd oleme jõudnud kolmanda päevakorrapunktini, heakskiidu andmine, teine üritus nõukogu ja ülemkogu osas ning teatan teile, et, et Bart Staesiga, senise raportööriga, eh, nõukogu eesistuja ja nõukogu peasekretäriga saime kokku ning eh, arutasime asju hommikusöögil taga. Eh, tehti ka paar otsust ning töötame praegu välja vastastikuse mõistmise memorandumit, asi edeneb päris hästi. ning see on seotud meiepoolsete muudatusettepanekutega ning täna on see esitatud vastaspoolele ja me oleme jõudnud päris hästi edasi ning üritame siis jõuda kokkuleppeni ka. kolleeg Valli eelmine kord soovitas heakskiitu mitte anda, aga nüüd saab sõna meie mm, raportöör, palun. aitäh, teist korda käesoleval aastal juba räägime heakskiidu andmist eelarve äh, täitmise nõukogu osale ning rõhutan veel kord palun. ütlesin just, et rõhutaksin veel kord, et kui parlament, kes on ainus otse valitud kodanike esindus, esitab märkusi seoses nõukogu kulutustega, siis on see otse, kui kodanikud ise kontrolliksid neid kulutusi. seetõttu on oluline, et et äh, küsimus, millega me oleme komisjonis pikka aega tegelenud ja millega on palju nüansse, jõuaks kiiremini edasi. eelnevatel aastatel nõukogu ei ole vastanud meie märkustele. meie kaheksateistkümnenda aprilli resolutsioonis kulude ohjamine on väga oluline, sellepärast et maksumaksja raha tuleb kasutada tõhusalt teises raportis heakskiidu andmisega seoses tahaksin käsitleda küsimusi, mis on praegu veel ava-, lahtised. näiteks peame me saama infot edusammude kohta, mis on tehtud seoses äh, läbipaistvuse raportiga ning õigusloomega nõukogus. siin tuleb paraku nentida, et nõue eraldada Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarved, nagu, mida parlament on soovinud oma viimases eh, täitmise heakskiidus, seda ei ole järgitud. praegused läbirääkimised institutsioonide vahel, nende eh, käigus tuleb püüelda suurema läbipaistvuse poole. loodetavasti saame siin positiivse tulemuse läbirääkimistel. nüüd hoonete eh, kohta. siin ei jätku sellest, et et me saame pädevatelt teenistustelt infot ja nõukogu ei täpsusta enam rohkem midagi. kõik andmed, mis puudutavad kulutusi, peavad olema avalikkusele kättesaadavad, et asi oleks läbipaistev kodanike suhtes, mida, see on lähenemine, mida meie esindame komisjonis ning kutsun nõukogu uuesti üles esitama aruanded olukorra arengu kohta hoonete haldamisel. ning äh, seni tehtud kulude kohta. meil on vaja ka täiendavaid andmeid näiteks Euroopa hoone kohta. mis puudutab teksti teist osa, siis on mul mõned kriitilised märkused praeguse olukorraga seoses. mul on hea meel siiski, et nõukogu on leidnud vajaliku olevat äh, heakskiidu täitmise menetluses osaleda ning püüda parlamendiga leida lahendus. kahepoolsed äh, konstruktiivsed läbirääkimised on vajalikud siin lahenduse saamise, lahenduseni jõudmiseks, mis on mõlemale poolele vastuvõetav. ent eristada tuleb ikkagi nõukogu ja parlamendi rolli eelarve täitmise heakskiidu menetluses veel kord viitan senistele raskustele selles protsessis. nõukogu kulutused peavad olema täpselt sama hästi kontrollitavad nagu teiste institutsioonide omad. jaanuarist kaks tuhat neliteist esitatud parlamendi teate põhjal on institutsioonide vaheline koostöö paranenud. loodan, et nõukogu parlamendi märkusi täiendavalt arvestab ja neile vastavalt toimib ning et eh, läbirääkimised nõukoguga jätkuvad edukalt. ning eh, rõhutan veel kord, et läbirääkimised peavad eh, selles mõttes olema edukad, et kodanikud saaksid olla kindlad, et nende poolt institutsioonidele antud vahendeid kasutatakse läbipaistvalt ja tõhusalt. tänan kõiki kaastöötajaid hea koostöö eest ning olen valmis vastama küsimustele, aitäh! jaa, tänan! aruanne on, raport on meil olemas ning eh, tähtaeg muudatusettepanekuteks on kümnes september kell kolm ning nõukogu on jäänud oma endise seisukoha juurde, et heakskiidu eh, andmine puudutab üksnes komisjoni eelarvet. Eh, mis puudutab nüüd nõukogu ja ülemkogu eelarvete eraldamist, ma ei, ei ole kindel, et me selle küsimuse lahendatud saame. ma mõistan nõukogu seisukohta nõukogu ei soovi, et me hakkame poliitilist survet avaldama Euroopa Ülemkogule läbi heakskiidu andmise menetluse, sest nõukogu ja ülemkogu eelarve ühtsus on üks pühasid lehmi eh, ülemkogu ja nõukogu jaoks. just seetõttu, kuna see, kuna nad ei soovi, et hakatakse avaldama survet eh, valitsustele ning me peame siin olema selle nõudmisega mõneti ettevaatlikud. praegune menetlus ning kokkulepped nõukoguga läbi selle, kui me sellele nõudmisele liiga rõhume, siis me seame läbirääkimised ohtu. jah, loomulikult see võimaldaks meil suuremat läbipaistvust, aga hetkel on, no oleks, vähemalt tundub, et väga raske oleks seda läbi suruda, sest nõukogu seda väga pelgab. kolleeg Lints. kolleeg Salafranca ei, kolleeg Salafranca, palun. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Eh, quisiera agradecer también a... proua juhataja, aitäh ning tänan raportööri härra Vallit tehtud töö ja raporti eelnõu eest. nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmine on alati keeruline teema, oluline on rõhutada meie debatis, et parlament on ainus kogu, kes äh, on pädev andma eelarve täitmisele heakskiitu Euroopa Liidus ning äh, nõukogu tuleb vaadata lihtsalt ühe institutsioonina. raportöör oma raportis on juba öelnud, et me peame eristama parlamendi rolli ja nõukogu rolli ning äh, parlamendi ja nõukogu erifunktsioone ja pädevusi ning eelisõigusi nagu öeldud, põrkume alati raskustega nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmiseni, seetõttu viimastel aastatel olemegi näinud, et nõukogu ei ole soovinud meiega koostööd teha ning me ei ole äh, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist ja viisteist aastate eelarve täitmisele heakskiitu andnud. ning nagu raport ütleb, on siin tegemist mehhanismiga, mille käigus, mille lahendamiseks komisjon peaks suhtlema nõukoguga ja üritama leida lahenduse. raportöör Valli märgib, et äh, on mitmeid lahtisi teemasid, nõukogu ei esita eraldi arvestust nõukogu ja ülemkogu kohta. meil ei ole ka põhjalikku infot aastaaruandes hoonete poliitika kohta ning raportööri ettepanek on väga mõistlik selles osas, mis puudutab eristust personali äh, lõikes eri personalikategooriate ja ametiastmete kaupa. institutsioonid peavad tegema koostööd, et parandada läbipaistvusregistrit Euroopa Liidus ning juunikuus toimus meil kolme institutsiooni ühine arutelu läbipaistvuse suurendamiseks ning härra Valjai raport liigub siin õiges suunas, rõhutatakse parlamendi traditsioonilist positsiooni. ning äh, meil on võimalik esitatud muudatusettepanekuid, tähtaeg on teile teatatud, meil on vaja mõistlikult liikuda edasi, arvestades parlamendi eelisõigusi eks näeme, kas nõukogu üritab rohkem meile vastu tulla ning tunnustada parlamendi pädevust eelarve täitmisele heakskiidu andmise puhul. igal juhul tänan raportööri tehtud töö eest, sest see jätkab õiget suunda parlamendi õiguste kaitsmisel. ja dankeschön, Frau Vorsitzende. aitäh, proua juhataja, vabandust, et jäin paar minutit hiljaks kõigepealt tahaksin tänada samuti kolleeg Vallit tehtud töö eest, mis ei ole kaugeltki kerge, sellepärast et teema on keeruline. aga sellest hoolimata tundub, et meil on eilsest positiivsed signaalid ette näidata. ja peaksime seda arvestama oma aruteludes, et üldiselt on suundumus positiivne praegu samas ühinen raportööriga selles osas, mis puudutab asjaolu, et meil ei ole praegu võimalik heakskiitu anda, sellepärast et olulist infot on veel puudu. ning seetõttu ma toetan seisukohta, et praegu me heakskiitu anda ei saa. samas need positiivsed signaalid, mis meile on laekunud, neid tuleks arvestada ja võib-olla tulevikus sa-, saaksime, äh, ma loodan väga, äh, jõuda teistsugusele otsusele. kolleeg Klints. aitäh, proua juhataja. Äh, ei ole eriti palju lisada eelkõnelejate öeldule. pean siiski kõigepealt ütlema, et härra Valli on väga tasakaaluka raporti esitanud ning probleemid hästi välja toonud sellel probleemistikul on pikk ja kahetsusväärne eellugu. keegi ei oleks arvanud, et kümme aastat käib seesama vägikaikavedu ja me peame keelduma nõukogu eelarve täitmisele heakskiitu andmast, sellepärast et nõukogu ei ole valmis tunnustama parlamendi täiesti arusaadavaid õigusi ja pädevusi ning infot esitama eile võib-olla algas niisugune pinge lõdvendusfaas, võiks öelda, ja see on tervitatav, aga me ei tohi unustada, et me räägime siin praegu aastast kaks tuhat kuusteist, me ei räägi kaks tuhat kaheksateist ja seitseteist aastatest. ja kaks tuhat kuusteist ei ole veel midagi muutunud. et mis aga pra-, et et samas, kui olukord praegu paraneb, siis me ei saa selle põhjal hakata andma teistsuguseid hinnanguid varasemale väga kahju, et meil puudub üksmeel menetluse osas vastaspoolega. olgugi, et nõukogus on teistsuguseid hääli ka. et mina näen nõukogu käitumises niisugust põlgust parlamendi ja parlamendi õiguste vastu ja see on kahetsusväärne sest parlament lõppkokkuvõttes on ju Euroopa rahvaste esindus ning seega kõrgeim võimuorgan ning kui selle, selle vastu näidatakse üles niisugust suhtumist, siis on see tõesti kahetsusväärne. et kui praegu on ka mingit äh, paranemist par-, äh, nõukogu suhtumises, siis, siis on see väga tore ja, ja on ülim aeg ka, sellepärast et tulevikus Euroopa äh, Euroopat optimaalselt korraldada lihtsalt ei ole võimalik, kui institutsioonid ei suhtu üksteisesse austusega ei arvesta üksteise õigusi ja pädevusi. seetõttu on väga tore, et asjad on hakanud paremas suunas liikuma, proua esimees, kui teil õnnestus eile, eile tõesti nii-öelda jää liikuma panna, aga igal juhul kaks tuhat kuusteist aastat see minu meelest ei puuduta. loodame, et tulevikus lähevad asjad paremaks aga me peame nõukogule selgelt välja ütlema, et, et parlament ei ole nõus niisuguse suhtumisega nõukogu poolt. selge, midagi me neile ei kingi. kolleeg Ajala Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo mm, estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha... Aitäh! Ja ma olen igati nõus sellega, mida ütles äsja äh, kolleeg ja tahtsin ka väljendada omapoolset muret. mitte raporti kui sellise tõttu, seda raportit ma võin tervitada, aga me ju tahame saata siiski positiivse sõnumi, mitte nüüd tagasiulatuvalt, aga järgnevateks aastateks. me peame proovima institutsioonide vahelist koostööd äh, ümber kujundada ja seda positiivsemas mõttes. aga minu jaoks see olukord ei ole praegusel hetkel vastuvõetav, sellepärast et nõukogu sõidab meie mandaadist justkui üle. ning nõukogu ei proovi hõlbustada äh, institutsioonide vahelisi suhteid sugugi. nõukogu on keeldunud äh, näiteks meid vastu võtvast oma koosolekutel, äh, ehkki mitmed liikmesriigid on seda tegelikult soovinud, ja ma leian, et seega peaksime me nõukogule meelde tuletama, et äh, komisjon ei ole see, et kom-, kes hakkab tegema nõukogu eest asju, mida nad ei taha teha, aga nõukogu peab olema leidlik, kui kuusteist liikmesriiki on tahtnud koosolekut, siis äh, nõukogu lihtsalt paneb käed risti rinnale ja ütleb, et komisjon võib selle ära korraldada. tegelikult ei ole nõnda. nõukogu ülesanne seisneb komisjoni töö võimaldamises see koht, kus koosolekuid korraldatakse, tekitab ka muidugi poliitilisi probleeme jah, aga see ei ole iseenesest keeruline ja lisaks eksisteerib institutsioonil kohustus teatud viisil käituda. nüüd, kui me tahame toetada sellist head tööd, head töösuhet, siis kui peasekretär saaks meile pakkuda mingisuguseid tagatisi, siis me oleme valmis keerama uue lehekülje. aga asi ei seisne selles, et äh, ütleme lihtsalt, et kuusteist liikmesriiki tahab midagi, siis keegi teine tegeleb selle probleemiga. me võime vähemalt meelde tuletada neile, et nad võiksid oma tööd siiski teha, aitäh. igal juhul usun, et kui heakskiidu andmise me ei saa kasutada heakskiidu andmise menetlust selleks, et avaldada survet teistes küsimustes ma ei usu seda vähemalt, aga heakskiidu andmise menetlusega seoses on praegu positiivseid arenguid. nii, kolleeg Valli saab nüüd äh, lõpetuseks sõna või nõukogu esindaja, kas nõukogu esindaja soovib ka sõna? ei soovi? palun siis, kolleeg Valli. aitäh, ma olen tänulik kõigile variraportööridele ma näen, et seisukohad äh, lähenevad üksteisele ja selle teemaga on tõesti ka aastaid tegeletud ja kõik on ilmselt nõus selles mõttes, et süsteem on lähenemas lahendusele. loomulikult tuleb survet jätkata, et seda tulemust tagada, nagu ütles ka proua esimees ja ma olen kindel, et kui me äh, jääme oma seisukoha juurde, siis saavutame ka positiivsed tulemused. ma olen nõus kolleegi märkustega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raporti kohta. on võimalik, et olukord on nüüd paremaks muutunud, kui vaja, siis kohtun meeleldi variraportööridega, et lahendada mis tahes lahtised küsimused, mis ei ole veel raportisse jõudnud, aga ma saan nad äh, Äh, kompromissi vaimus vastu võtta. tänan, nüüd päevakorrapunkt neli ja kolleeg Zeller, raportöör, on veel Arenguabi komisjonis. ma ei tea, kas ta tuleb või mitte, muidu jätkame punktiga viis. kas ootame või ei? <laughs> ei, ei, nii palju me oodata ei saa nii, punkt viis, tuumaohutus ja Tšernobõl ning tervitan siin Vince Novakit, tuumaohutuse osakonna juhatajat Euroopa Investeerimispangas. see punkt on meil väga oluline ning on kantud viimasest külaskäigust Ignalinasse, kus me märkasime aruteludes, et me ei ole tegelenud siiani probleemistikuga, mis on seotud Euroopa raha kasutamisega Tšernobõlis. ning eh, see on ometi vajalik selleks, et eh, saada ka edaspidi sinna raha eraldada. nii et härra Novak, tere tulemast ning te saate meile rääkida nüüd Tšernobõlist ja ja Devco peadirektoraadi poolt on siin proua Tomelin, kes samuti tegeleb vastava valdkonna rahastamisega, meil oleks hea meel, kui te saaksite meile selgitada, kuidas kasutatakse tuumaohutuse tagamisel Euroopa raha, palun, härra Novak. Thank you very much, thank you very much. suur tänu ja suur tänu teile kutse eest ja võimaluse eest kõnelda selle olulise parlamendikomisjoni ees. pank on olnud nende protsessidega küllaltki suurel määral seatud ja teie komisjon on hoidnud pilku kolmel programmil Bulgaarias, Leedus ja Slovakkia Vabariigis pilku peal, ehk siis äh, lühike ettekanne, keskendub äh, teistele projektidele, mida pank rahastanud on. ja ma proovin neist rääkida suuremas kontekstis, mis seisneb tuumaohutuses Euroopa Liidus ja ka Euroopa Liidu naabruses kui vaatate seda ajaloolises perspektiivis, siis kõik algas Tšernobõli katastroofist aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus. aastaid pärast seda juhtumit proovis rahvusvaheline kogukond leida vastust nendele probleemidele, mis tulenevad riskantsetest reaktoritest Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu naabruses, pluss leida lahendust sellele riskile, mida kujutas endast endiselt veel Tšornobõl. aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaks toimus G7 tippkohtumine Münchenis kus tuldi välja tegevuskavaga tuumaohutuse suurendamiseks Ida-Euroopas ja endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides. Euroopa Liit kehtestas tuumaohutusinstrumente äh, ning meie jaoks oli oluline see, et Euroopa Komisjon ja G7 pöördusid EBRD poole ja nad äh, palusid avada tuumaohutuse fondi jaoka, sellega seonduv. Äh, selle tuumaohutuse fondi eesmärk oli parendada tuumaohutust riskantsete reaktorite puhul riskantsetes riikides ning loodeti, et see viib nende varasema sulgemiseni poliitilised juhid arvasid, et toona saab selle lahendada paari aasta jooksul, aga meie kogemusest on näha, et see teekond on olnud märksa pikem. proovin teile anda põgusa ülevaate võtmesammudest selles äh, pika, sellel pikal teekonnal. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangas on nüüd praeguseks hetkeks seitse tuumaohutuse fondi, mainisin juba NSA-d, mis on tuumaohutuse fond, siis on olemas Tšernobõli fond, CSF, millest räägin pikemalt. CSF-i eesmärk on katastroofi piirkond muuta turvaliseks. üks programmidest, mille puhul on Euroopa Liidu poolne rahastus märkimisväärselt panustanud, on NDP e Mm, keskkonnapartnerlus Venemaal, mille eesmärk on kõrvaldada Nõukogude tuumalaevastiku ohud Atlandi ookeani kirdeosas. ja ma rääkisin ka siin algatustest, ähm, komisjoni poolt on tulnud välja uus algatus, mis puudutab Kesk-Aasiat, ERA, Central Asia ja sellega minnakse edasi just praegu. kokku need seitse fondi äh, ulatuvad rohkem kui viie miljardi euroni. rahastus on tulnud Euroopa Liidult, mitmetelt valitsustelt, eriti G7 riikidest ja siis ka EBRD fondist Euroopa Liit on panustanud umbes kahe poole miljardiga, millest peaaegu kaks miljardit on pühendatud kolmele fondile, mille eesmärk on tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamine. nüüd võimalik on näha sellist diagrammi siin, mille eest ma pean ka vabandama, ütleb härra Novak see graafik kujutab seda, kuidas EBRD-d juhitakse ja põhimõtteliselt see skeem kohaldub kõikidele fondidele. ma juhiksin teie tähelepanu siinsetele võtmeelementidele, sellepärast et ma arvan, et see on teie komisjoni töötegevuse seisukohalt oluline. võtmerolli mängivad annetavad valitsused ja nende valitsuste ja EBRD vahel on väga läbipaistev ja väga tihe suhe. sisuliselt tähendab see seda, et äh, lõppastmes vastutataksegi just annetavate valitsuste ees, äh, mitte aga panga ees. läbipaistvus tagatakse regulaarsete kokkusaamiste kaudu, aga ma lisaksin siia veel, et lisaks sellistele kahepoolsetele tihedatele kontaktidele, näiteks komisjoniga, ma näen ka, et komisjoni kolleegid on siin täna, Tšernobõli puhul on ka eraldi selline G7 Euroopa Liidu ja EBRD mm, formatsioon, mis on viimase seitsme või kaheksa aasta jooksul võib-olla vähemalt viiskümmend korda kokku saanud olukorra hindamiseks nüüd kui vaadata ähm, juhtimise rahalist poolt, siis EBRD rakendab fondide puhul konservatiivset juhtimisstiili, teie rahaga käitutakse samamoodi, nagu pank käitub oma rahaga ning selline tegevus on ka tootnud äh, umbes kakssada miljonit eurot äh, intressi, aga praegusel hetkel seoses negatiivse intressimääradega on olukord natuke kehvem ja sellele me ei ole lahendust leidnud. kolmas võtmeelement seisneb selles, et rahalised vahendid lähevad otse lepingupartneritele, ehk siis need äh, valitsused, kes on sellest kasusaajad, ei saa mingeid ülekandeid, vaid neid saavad lepingupartnerid, mis on järjekordselt oluline samm selleks, et tagada, et teie äh, raha oleks korralikult kontrollitud. ütleksin ka, et me tagame juhtimise, tehniliste protsesside ja hangete äh, puhul ka tiheda kontrolli, mis tegelikult on märksa raskem kui finantsjuhtimine. sellepärast, et tööd tehakse selliste projektidega, mis on loomult esmakordsed ning need leiavad rakendamist sellistes keskkondades, kus äh, institutsionaalne raamistik ei ole just kõige tugevam. ma olen eriti uhke selle üle, et me oleme suutnud peaaegu viie miljardi ulatuses äh, hangete kaudu lepinguid välja anda ja me oleme suutnud nende äh, hangete ähm, terviklikkuse ja aususe tagada ja seda on kinnitanud ka auditid. et kui natuke rääkida selle programmi sisust, NDEP, äh, see kujutab endast suurt väljakutset, sellepärast et Nõukogude tuumalaevastiku pärand, kui nii võib öelda, on olnud äh, kohutav ning selle programmi eesmärk on olnud vähendada keskkonnaohtu, mis äh, tuleneb tohututest kogustest äh, tuumakütuse jäätmetest, mis on sõnaselges mõttes jäetud lihtsalt Atlandi ookeani kallastele. me oleme suutnud Venemaaga kokku leppida strateegilises äh, suuremas plaanis ja käimas on kolm peamist projekti lisaks väiksematele projektidele Andreeva ähm, laht on äh, selline koht, kus on üle kahekümne tuhande kasutatud kütusemooduli, mida on seal hoitud äh, ajutises, äh, ajutistes tingimustes üle neljakümne aasta. siis edasi Lepse Äh, projekt, mis on nüüd lõpetamas ja lõpetuseks ka Papa-klassi allveelaeva projekt. nüüd järgmine slaid näitab sellist peaaegu idüllilist ähm, kuvandit, aga näete, siin ongi lapsa, mida kaks puksiirlaeva veavad ja sellel hetkel lapsa oli täis vedelaid jäätmeid ja tuumajäälõhkujate äh, kütusejäätmeid ja see laev tõesti oli seal tükk aega, enne kui midagi ette võeti. sellest räägin hiljem. Äh, nüüd pildil on võimalik näha maailma kõige võimsamat tuumaallveelaeva või kunagi oli see kõige võimsam ja probleem seisnes selles, et äh, meile teadaolematutel põhjustel tuli kiiresti see käibelt tagasi võtta ning tegemist oli ka relvastuseks sobiva uraaniga, mida seal kasutati kütuseks ja ei teatud, kuidas seda kütust sealt kätte saada, ehk siis me saime selle ülesande endale. ja nüüd viimaseks veel üks äh, maaliline pilt, mis kujutab laeva ja tegelikult see laev äh, viib Andreeva lahest äh, esimest ähm, laadungid äh, kasutatud kütusemooduleid minema. ja nüüd see programm Venemaal, Andreeva lahes, on suurepärane näide sellest, kuidas mitmepoolne rahastus ja kahepoolne abi võivad ko-, üheskoos hästi toimida. ehk siis suur osa rahastusest tuli multilateraalsest fondist, selle tulemused äh, tulenesid ka Itaalia kahepoolsest programmist, Norra kahepoolsest programmist, komisjoni programmist. nüüd aga edasi. hakkame siis rääkima Tšernobõlist. pärast seda katastroofi läks aastaid ja aastaid selleks, et mõelda välja, kuidas probleemi saaks lahendada. ning äh, võtmetähtsusega hetkeks oli esimene poliitiline otsus G7 ja Euroopa Liidu poolt aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus ja sellele järgnes äh, ka esimene sarkofaagi plaan aastal üheksakümmend seitse, mille järel ka paluti, et pank looks Tšernobõli fondi ja üheksakümne kaheksandal aastal hakati selle rakendamisega peale. lähtekohaks ähm, siin on võimalik näha Tšernobõli neljandat reaktori plokki pärast äh, vahejuhtumit, mis oli siis see, mille kallal me pidime tööd hakkama tegema. ja et mm, vahetult pärast äh, vahejuhtumit ehitati esimene sarkofaag, mida on praegu võimalik näha. selle sees on tuhandeid tonne kütust sisaldavaid materjale, kakssada tonni uraani, mitu kilo plutooniumi äh, sattus sinna pärast katastroofi ja avalikkus ilmselt oli igati põhjendatult mures äh, võimalike edasiste intsidentide suhtes ja kui ma olen rääkinud tunnistajatega tollest perioodist, siis poliitbüroo leidis, et ähm, kaheksakümne üheksanda aastani kardeti ka Hiina sündroomi äh, ilmnemist, aga ohuks oli ka see, et kütus lekib maasse selleks, et programmi mõista seoses äh, selle sarkofaagi plaaniga, äh, kõigepealt tuleb aru saada, et plaani lõid eksperdid, seda tööd rahastati Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide rahastutest, äh, kehtestati tuumaohutuse eesmärke, programmi otsused, mida tuli teha Äh, lahti oli kirjutatud loogika erinevate otsuste tegemiseks, aga selles kavas ei olnud ühtegi disainilahendust, ei olnud ühtegi nõuet äh, regulatsiooni suhtes ning äh, plaanis ei öeldud midagi institutsionaalse keskkonna ega taristu kohta. ning oluline on ka see, et kuludest, ajakavast ja ulatusest ei räägitud selles plaanis, vaid need tuli paika panna alles pärast teadusuuringuid, otsuseid ja inseneride poolset analüüsi. ja kui mina pangaga liitusin, siis panga esimene asepresident ütles kunagi, et see on nii riskantne, kui üldse üks projekt olla saab. selline oli meie lähtekoht esimene projektiperiood seisnes selles, et tõesti ühelt poolt prooviti luua tingimusi ähm, selle rakendamiseks ja leida lahendusi äh, sarkofaagi stabiliseerimiseks, et leida strateegia kütust sisaldavate materjalide eemaldamiseks sealt periood oli keerukas ja tõkkeid oli palju, enne kui oli võimalik neid otsuseid teha mõningad äh, konfliktid olid tegelikud teaduslikud või inseneritehnilised äh, konfliktid, aga teised olid loomult poliitiliselt, äh, poliitilised konfliktid, mida ilmselt toetas ka tööstus Mm, ja me suutsime lõpuks välja tulla kontseptuaalsete lahendustega, mida me ka lõpuks nägime ellu rakendatudena. kahe tuhande neljandal aastal oli äh, võimalik hakata tööga peale, stabiliseeriva tööga ning lisaks kiideti, peaminister kiitis heaks uue sarkofaagi NSC äh, kontseptsiooni nüüd siin pildil on võimalik näha seda, missugune nägi välja sarkofaag pärast stabiliseerimist. võib öelda, et see kinnitas seda, et kokkukukkumise oht vähenes vähemalt sada korda sellega. edasi, järgmiseks suureks väljakutseks oli uus sarkofaag NSC Need, kes äh, usinalt ajakaval pilku peal hoidsid, nägid, ma enne rääkisin aastast kaks tuhat neli, nüüd on kaks tuhat seitse ja seda põhjusel, et läks kolm aastat selle hanke läbiviimiseks. järgmised olulised verstapostid, nagu te näete, viivad selle hetkeni, mis loodetavasti saabub käesoleva aasta detsembris, mis on selle kõige üleandmine Ukrainale ja nüüd ka mõned fotod selleks, et näidata teile selle arengut ajas. kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist äh, olid aastad, mil tegemist oli veel märkimisväärselt saastunud äh, alaga ning selle kaare ehitamine või kokkupanemine pidi toimuma kusagil kolmsada viiskümmend meetrit sarkofaagist eemal, sellepärast et selle kohal oli kiirituse tase endiselt liiga kõrge. ja isegi selles äh, piirkonnas pidid äh, lepingupartnerid äh, tohutul määral pinnast ja liiva asendama selleks, et oleks tingimused ohutumad järgmised slaidid siin kokkupanemine algas ja nüüd sellel ajahetkel, kaks tuhat kuusteist, see struktuur, mida on siin võimalik näha, see on kakssada kuuskümmend meetrit lai, sada viiskümmend meetrit pikk, sada kümme meetrit vähemalt kõrge, et sellel hetkel oli see kate valmis sarkofaagi kohale paigaldamiseks ja nüüd järgmine foto, paar kuud tagasi tehtud, näitab, et see on peaaegu paika seatud ja ma kujutan ette, et katsed ja muu viivad selleni, et detsembriks on kõik valmis. edasi. Tšernobõli teine projekt, mis jääb esimese varju vahetevahel, puudutab kasutatud kütuse äh, Ähm, talletamise paika. nimelt need ähm, mm, järele jäänud äh, kütusemoodulid on tegelikult vähemalt sama ohtlikud kui äh, see esmane paik, see võib maksma minna kusagil nelisada miljonit ja eesmärk oleks samuti saada see detsembrikuuks äh, kütust töötlema. projekti ajalugu on olnud keeruline, esialgne lepingupartner ei mõelnud välja neid tehnilisi lahendusi, ehk siis de facto algas projekt alles kaks tuhat seitse. siin on võimalik näha, kuidas äh, kütuse ähm, paik välja näeb ja nüüd siit on võimalik näha kahekordse seinaga kanistreid, eh, seda paika, kus kütust hoitakse järgneva saja aasta jooksul. nüüd tulles tagasi raha juurde. kõigepealt eh, selleks, et rääkida sellest, kuidas seda programmi rahastatakse. Eh, see reaktori katmise kava, SIP maksis umbes kaks koma üks miljardit, millest uus sarkofaag oli üks koma viis miljardit ja teised programmid, umbes kakssada viiskümmend projekti, moodustavad kokku umbes kuussada miljonit eurot kuludena. kui rääkida selle reaktori katmise rakenduskavast, siis osaliselt ähm, miljard eurot tuleb Tšernobõli sarkofaagi, Tšernobõli fondist, CSF-ist ja lisaks on ka EBRD andnud grandi. de facto on EBRD-st saanud kõige suurem annetaja Tšernobõlile, kokku on panustatud seitsesada viisteist miljonit nende kahe projekti tarbeks ning see raha on tulnud just panga omaenda tuludest. järgmine slaid. tuumaohutuse fondi NSA puhul ähm, saab rääkida kasutatud kütusemoodulite talletamisest, see ISF kaks läks maksma umbes nelisada viiskümmend miljonit eurot ja seda on ka ühiselt rahastatud NSA-st ja IBRD grandiga. nüüd siit on võimalik äh, näha midagi, mida ma olen tänaseks koosolekuks ette valmistanud, sest tõesti äh, väga huvitavat jaotust on siit võimalik näha kui me vaatame rahvusvahelisi, rahvusvahelisi fonde, siis eh, sinna Euroopa Komisjon või Euroopa Ühendus panustas rohkem kui üheksakümmend seitse protsenti, eh, siis eh, antud juhul Euroopa Liidu panus on vähem kui kakskümmend protsenti. ja siinkohal tuleb tõesti öelda, et üks komisjoni rollidest, mida komisjon on väga edukalt mänginud, seisneb selles, et komisjon on suutnud ähm, rahalisi vahendeid ähm, nii-öelda kokku koguda, mis tähendab seda, et äh, Euroopa Liidu poolne rahastus on tegelikult maksimaalselt äh,, märkimisväärselt äh, sellise kordaja saanud endale. ehk siis väga heldelt on äh, teisedki lisaks komisjonile panustanud sinna, sealhulgas ka EBRD ja meie annetajad. ma viitaksin siin ka saadud intressile, nagu te näete, ainuüksi nende kolme fondi puhul äh, saab rääkida saja seitsmest miljonist ja teiste fondide puhul veel vähemalt sada miljonit, kui tekib küsimusi, siis siis ähm, seal on see selline kategooria other mood, nelikümmend viis miljonit ja see puudutab siis neid rahalisi vahendeid, mis saati tagasi lepingupartnerilt, kes ei suutnud oma kohustusi täita projektide ees. edasi sooviksin öelda midagi nende fondide saavutuste kohta. ma ütlesin, et ma ei hakka rääkima rahvusvahelistest ähm, fondidest, mis puudutavad tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamist, aga siiski neil on märkimisväärne rahaline mõju meie tegevusele ja kui ma vaatan sellele, kust Äh, algas meie töö nende fondidega, see oli aasta kaks tuhat üks, ja tõtt-öelda, mis kõik oli selleks ajaks äh, paigas, äh, oli suhteliselt halb selles mõttes, et meil ei olnud mitte ühtegi tingimust tagatud ähm, edukaks tegevuseks, ei olnud strateegiat, ei olnud ähm, plaane, ei olnud äh, ra-, riiklikku rahastust nii-öelda nõukogude poolelt, ähm, ka tuumainventuur äh, oli tegemata, regulatiivne raamistik ei olnud piisav ja veel lisaks oli märkimisväärne vastuseis sellele tegevuse lõpetamisele. ja tõtt-öelda see poliitika jätkus viimase reaktori sulgemiseni. me mm, sattusime ajaloolises mõttes keerukatesse olukordadesse, aga kui ma vaatan tänast päeva, siis ma olen tegelikult väga õnnelik, sest kaheksa kõrge riskitasemega reaktorit äh, lõpetasid tööd täpselt siis, kui plaanis oli, seda siis pärast Tšernobõli reaktoreid dekomisjoneerimine ja nende lahtivõtmine on viinud olukorda, kus tõesti nende tegevuse lõpetamine on olnud pöördumatu, ehk siis tagasi minna ei saa. taristu on paika pandud suuresti, mõned tegevused veel käivad ja mul on hea meel teile öelda, et ma käisin eelmisel nädalal Bulgaarias, kus ma nägin viimast plasmasulatus äh, ähm, paiga eh, viimaseid tegevusi, ka siin räägiti sellest viis-kuus aastat tagasi vastuoluliselt, aga tegelikult eh, tulemused on olnud märkimisväärsed. et teile ka mõiste anda sellest, siis eh, katsete käigus jäätmete maht on vähenenud kaheksakümne ühe kordselt, mis on fenomenaalne. ja fenomenaalne on see ka tulevikuplaanis, ma arvan, et äh, sellest on kindlasti palju kasu. nüüd aga, äh, reaktoritest on äh, tänaseks päevaks kütus välja võetud ja nagu proua Kressle nägi ka Ignalina teise reaktori, reaktori puhul, siis seda tehti juba viisteist kuud enne tähtaega ja see oli viimane reaktor, kust kütus välja võeti. eriti hea meel on mul selle üle ja see oli tõesti keerukas üleminek, aga nüüdseks on paigas väga pädevad organisatsioonid selles vallas, kes on oma ülesannetest teadlikud ja neile ka pühendunud. ning nende üle teostavad kontrolli nüüd märkimisväärselt volitusi juurde saanud regulaatorid. väljakutsed on muidugi veel alles, töö ei ole veel tehtud, kuni need äh, hooned on kokku pandud, kuni reaktorid on lahti võetud, kuni äh, kütusemoodulid on turvaliselt kuhugi paigutatud, ähm, nii kaua ei saa veel öelda, et seda tuumapärandit ei oleks olemas Euroopa jaoks, aga ma leian, et see töö on tehtav, kui hea koostöö jätkub komisjoni, Euroopa Liidu ja kasu saavate riikide vahel. väga põgusalt. Ehm, me oleme nüüd selles valdkonnas saavutanud märkimisväärseid edusamme, te nägite enne fotosid. seal oli võimalik näha, kuidas see titaanist koosnev allveelaev on lahti võetud, papa tüüpi allveelaev, see on lahti võetud, kütus on majakis ja lepsekütuse eemaldamine algab ka käesoleval aastal. edasi saavutustest Tšernobõl. esimene suur edu seisnes selles, et me leidsime lahendusi sellele katastroofi tagajärgedele ja me oleme neid lahendusi ka rakendanud, nagu te teate, siis sarkofaag stabiliseeriti ja uus sarkofaag peaks olema valmis käesoleva aasta detsembriks ning eh, kütusemoodulite äratoomine, töötlemine, talletamine peaks uues paigas leidma aset alates käesoleva aasta detsembrist ja paistab, et olengi jõudnud oma ettekande lõppu. ehk siis kokkuvõtteks. Euroopa Liidu fondid, rahastus, mis on otseselt panustanud meie mitmepoolsetesse fondidesse, on olnud märkimisväärse, isegi tohutu mõjuga. ja Euroopa Liit ja Euroopa Liidu naabrus tänasel päeval on märkimisväärselt ohutum, suurusjärkude võrra ohutum kui kakskümmend viis aastat tagasi või vähemalt tuumaohutuse vaatevinklist. muidugi alati on õhus küsimus selle kohta, kas maksumaksjate raha on kasutatud tõhusalt. mina ütleksin sellele, et Eh, jah, igati tõhusalt. ja ma olen nõus ka seda väidet eh, lahti seletama, kui tarvis. aga lõpetuseks küsiksin, kas eh, saab kunagi muutuda tuumaohutuse mõttes ähm, mugavaks ja ma ütleksin, et ei saa, kindlasti mitte, sellepärast et katastroofide põhjuseks on olnud just see, et on muututud mugavaks, ja tuumaohutust ei ole piisavalt tagatud, ehk tööd on veel teha ja suur aitäh teile! Ähm, suur tänu, härra Novak! mul on hea meel kuulda häid uudiseid. see, mis te meile ette kandsite, oli väga muljetavaldav ning, ning näitab, et Euroopa Liit äh, omab väga positiivset rolli maailmas. ning äh, tahaksin tänada teid isiklikus plaanis ka, sest täna olete te siin viimast korda. sest äh, olete minemas pensionile, nii et tahaksime kasutada võimalust tänada teid selle kahekümne viie, kolmekümne, neljakümne aastase töö eest, mis te olete teinud eri valdkondades nii et eh, te võite uhkusega tagasi vaadata saavutatule. tahaksin anda sõna komisjonile. proua Tomalin, eh, küsimus, mida, mida te peaksite käsitlema, on eh, on, kuidas toimub tuumaohutuse rahastamine seoses sellega, millest rääkis härra Novak. Flo, suur tänu, et mulle sõna andsite. me kulutame väga palju raha Ukrainas ja ka globaalselt, et tugevdada tuumakontrolli. oluline on ohutuse parandamine ning see, et sarnaseid õnnetusi enam tulevikuks ei juhtuks. mis puudutab nüüd tuumajäätmeid, siis teiseks suurem toetus läheb just äh, jäätmete hävitamisele, sealhulgas äh, Tšernobõlis. lisaks rahastame Tšernobõlis ka sotsiaalprojekte, mis puudutavad rahvastikku tervikuna, et üle saada selle õnnetuse tagajärgedest. näiteks oleme rahastanud äh, teadusuuringuid laste kilpnäärmevähi osas, oleme loonud kasvuhoone, kus saab koha, kus kohalikud saavad kasvatada köögivilju ning oleme ostnud ahju, kus siis seda puitu saab põletada, seal on väga spetsiifiline filtrite süsteem ning jätkuvalt investeerime õnnetuse tagajärgedesse ning äh, üleilmselt samamoodi investeerime tuumaohutusse, et muuta reaktorid turvalisemaks ja tegeleme siis ka jäätmete teemaga, aitäh. kas ma vastasin teie küsimusele? Uns darf man immer auch Zahlen nennen. Und äh, die Zahlen, die, die bisher darin investiert wurden. ja, need arvud, mis on investeeritud juba ja mida veel investeeritakse nendesse projektidesse. võib-olla saaksite sellest ka rääkida, sest ma täpselt ei tea, mis on uues MFF-is selle kohta. ma saan anda teile numbreid selle kohta, mis puudutab siis äh, sarkofaage ja ka neid teemasid, mida härra Novak juba käsitles sarkofaagi puhul oleme kulutanud nelisada kolmkümmend miljonit eurot, teisel juhul viiskümmend viis miljonit eurot. uus mitmeaastane finantsraamistik näeb ette kolmsada miljonit eurot tervikuna. see ei puuduta ainult Ukrainale suunatud summasid, vaid üleilmselt, seega iga riik, kes palub abi tuumaohutuse vallas Euroopa Komisjonilt, mis vastab ka teatud tingimustele saab tuumaohutuse fondist siis ka vastavalt toetus. mitmes finantsraamistikus on ette nähtud siis see uus meede Euroopa instrument tuumaohutuse tagamiseks ning eelarve kokku on kolmsada miljonit eurot, mis on praegu välja pakutud nii et need on osalised summad, see puudutab ka Ignalinat, see on nelisada viiskümmend miljonit eh, nende kolme endise tuumajaama peale, peamiselt Ignalinale, eh, on, on tõenäoliselt see orienteeruv summa, kui ma õigesti aru saan. mis mõttes Ignalinat rahastatakse naabruspoliitika programmist? Eh, tuumakoostöö DEFCO raames, äkki saaksite rääkida sellest, ähm, mis, missugused on need peidetud karid seal? nii palju, kui mina tean, ainukene valdkond, mille alla ta enam-vähem käib, sellepärast et see ei käi Energia peadirektoraadi alla, ajalooliselt on seal olnud juba vaidlusi selles osas, kuhu see peaks paigutuma, aga Energia peadirektoraadi alla see ei käi, sellepärast et meie ei soodusta äh, tuumaenergiat, me lihtsalt äh, tegeleme ohutuse poolega ning Defco peadirektoraat töötab kolmandate riikidega arenguabi raames ning seetõttu käib see siis Defco peadirektoraadi alla. Um äh, et üks, üks käsi edendab tuumaenergia kasutamist ja teine üritab siis selle mõjusid kõrvaldada. vaata, niisugune huvitav süsteem Äh, selle küsimusega tuleb meil kunagi käsi, tegelema hakata. aga hüva. sõnasoove ei ole? ei, vabandust, proua Kanvah. palun. kõigepealt tahaksin tänada ettekandjaid äh, väga hea info eest ettekanne oli väga põhjalik ja huvitav. ja samas see, mida ma näen, see on, see on, see on lihtsalt hämmastav. inimesed ei tea seda infot piisavalt ning eelarve kontrolli komisjon ei ole tegelikult loomulikult äh, see koht, kus peaks äh, tegelema küsimustega, kuidas energiat toodetakse Euroopa Liidus ja üle maailma, aga kui vaadata seda energia tootmise viisi ja te lõpus rõhutasite ka, et tegelikult et, et lõpuks jääb niisugune kontrollimatu või hoomamatu oht üles. seda, et see on kaheksakümmend üks korda vähendatud mahtu, aga igal juhul on, on see, see ikkagi mõõtmatu. ning kui, kui mõelda sellele rahale, mis tuleb eraldada ja tuleb eraldada tulevikus selleks, et seda ohtu vähendada. kui, kui nüüd see raha investeerida alternatiivsetesse energeetikavormidesse, siis tegelikult oleks ju panus inimeste julgeolekusse ja tööhõivesse märksa suurem. sest need miljonid kõik, mis on välja antud, missugune on nende tööhõive efekt, see huvitaks mind. mulle on jäänud mulje, et peamiselt eh, kulub see raha materjalile ja kallile inseneritööle, suhteliselt vähe inimesi saab aga tööd sellest rahast. ning seoses energeetika jääkide kõrvaldamisega see töö, tööhõive komponent on üks asi, millest me peaksime rääkima. härra Novak kas sooviksite? mikrofon, palun. Thank you for your kind suur tänu nende lahkete sõnade eest minu ettekande aadressil. aga te tõstatate teemasid, mis on loomulikult väga-väga olulised. aga mõned lähevad kaugemale minu volitustest. Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupank on ainukene mitmepoolne arengupank või finantsinstitutsioon, kellel on volitused tuumasektoris, aga eksklusiivselt just tuuma, tuumaohutuse vallas, kui küsitakse, mis on panga seisukoht, siis me ei ole ei tuumavastased ega pooldajad, me oleme tuumaohutuse poolelt ning tegelik tuumaohutus, kui see oleks tagatud, siis poleks toimunud ei Tšernobõli ega Fukushimat. seega, mis puudutab nüüd tööhõivet ja mõju tööstusele selle projekti valguses mainisin seda plasmarajatist oma ettekandes. see on Euroopa ülene projekt, mis on loonud uusi tehnoloogilisi lahendusi eh, vähemalt pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides. uus turvarajatis on unikaalne tehniliselt ja tehnoloogilises mõttes, mis on kokku toonud teadusasutused, sõjalised eksperdid, parimad tööstuse esindajad Euroopast ja kogu maailmast. ma toon ainult ühe näite, kuigi neid näiteid oleks mitmeid. Need membraanid, mis katavad nüüd neid uusi turvarajatisi, on välja töötatud sellisel viisil, millega kaasnesid väga palju üksteisega konfliktis olevaid nõudeid, kui tugev see peab olema, kui paindlik ja nii edasi. ja selgus, et kõige lähedasem materjal on materjal, mida Prantsuse sõjavägi kasutab, on torpeedode kinnitamiseks allveelaevadesse, aga seda materjali tuli ka äh, edasi arendada. nüüd tööhõive mõttes ka tänane peamine lepingupartner kaasab üle kahe tuhande inimese, ligi kolm tuhat inimest. kolleegin Ayala Sendo, bitte. kolleeg Ayala Sendo. suur tänu ka mina tahaksin õnnitleda härra Novakit tehtud töö eest. eriti nende positiivsete tulemuste eest eh, nii keeruka ülesande lahendamisel. sageli kiputakse seda ülesannet lihtsustama, sest ühelt poolt eh, rahastame tuumaenergiat teisalt peame rahastama ka jäätmete hävitamist turvalisel viisil, tuumaohutust ning vahel sellest kõigest jääb negatiivne mulje, aga seda kasutatakse näiteks ka vähiraviks ja on oluline, et me selle energiaga töötame ka tulevikku silmas pidades. ja loomulikult tuleb keskenduda ka termotuumaenergiale. ma tahtsin vaadata, kuidas eelarvet täidetakse, mis puudutab siis tuumarajatise sulgemistes, sest et eh, probleem on ju jäätmetes. kuigi ka fossiilkütused toodavad CO kahe heitmeid, millel on ka samamoodi väga negatiivne mõju. seega iga energialiigiga kaasneb ka negatiivne mõju tuuleenergia puhul isegi on negatiivne mõju keskkonnale, maastikule, seega tahaksin saada võimalikult suurt selgust. kui me vaatame ka tulevasi valimisi, kuidas me teada anname, millele meie raha kulutatakse, kuidas me hoiame kodanikke kursis? me peaksime olema kursis mitte ainult äh, kogusummadega, vaid peame teadma ka üksikasju, kuhu raha täpselt äh, läheb, seda tuleb kodanikele öelda, nagu ka härra Novak mainis. kolleeg Baltšiitis, pidi. kolleeg Baltšiitis. suur tänu, proua juhataja. kasutan võimalust, et soovida härra Novakile igati edu. ma olen veendunud, et te leiate ka pensionipõlves palju tegevust. mis puudutab Ignalina tuumaelektrijaama, sellega on seotud teatud probleemid, me peame tunnistama ausalt, et me tegeleme nende probleemide lahendamisega. aga see tegevus on pälvinud ka meie komisjoni huvi. käisime ka seal kohapeal, et vaadata, kuidas raha kulutatakse. mina mõni aasta tagasi väga toetasin tuumaenergia kasutamist, aga pärast seda, kui ma külastasin tuumaelektrijaama neli-viis korda ning pärast seda, kui ma olen näinud, kui keeruline on nende prot-, protsessidega edasi minna, kui kulukas see on. ma tõesti tahaksin küsida Euroopa Komisjonilt, paluda, et te hindaksite, mitu tuumareaktorit on Euroopa Liidus ja kui palju see läheb tulevikus maksma, kui me tahame elektrijaamade tegevust lõpetada. ning äh, kui nüüd arvutused on õiged, siis Ignalina jaam pidi tegevuse lõpetama aastal kaks tuhat kakskümmend kaks kuni kaks tuhat neli, kakskümmend neli, aga nüüd ei ole mingit võimalustki, et enne aastat kaks tuhat nelikümmend see tegevus lõpeks, see kõik on väga kulukas. tuumaenergiat soodustatakse, edendatakse, see on puhas ja odav aga jäätmekäitluse kulud ei ole arvesse võetud, mõju tervisele, ka seda ei ole arvesse võetud. ma ei plaani enam pikalt sõna võtta, aga mina usun, et tulevikus tuleb jätkuvalt tuumaenergiat edendada, aga me peame võtma arvesse ka jäätmete hävitamise kulud ning tuleb arvesse võtta kulutused iga reaktori lõikes ja siis arvutada, kas see tasub ära sellise, sellisel viisil energia tootmine. suur tänu ja igati edu teile! härra Novak, pidisen. härra Novak, palun. Thank you very much. suur tänu on erinevaid võimalusi teie avalduse hindamiseks. jah, Ignalina puhul oli meil olukord äh, ühel hetkel väga keeruline ja teie komisjon on olnud selle teemaga tihedasti seotud, on ka praegu, arvestades aprillikuist külastust äh, kus osales ka proua Kresle. nüüd, äh, mis puudutab panga osalust, siis hoolimata nendest viivitustest äh, aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist, ma ei hakka neid põhjuseid siin praegu välja tooma, siis äh, juhatuses ja poliitilisel tasandil on nüüd sisse viidud muudatused ja Ignalina ja lepingupartneri vahel oleme nüüd jõudnud olukorda, kus kulutused kasvanud ei ole, ärge küsige, miks, aga sõltumata sellest, et viivitused on olnud ligi neli aastat, pole kulutused kasvanud ja kaks kahe projektiga oleme jäänud plaanitud eelarve raamidesse. eelarve pakuti ju välja ligi kümme aastat tagasi, aga sellega ma olen rahul. Ignalina on erijuhtum, kuna seal on grafiidireaktor. see ei ole ainukene taoline reaktor. Neid on nii Prantsuse kui Ühendkuningriigi päritolu keegi ei ole siiani leidnud tõhusat viisi, kuidas nende kavadega toime tulla. ja minu arvates nüüd lõpuks oleme olukorras, kus kõik ettevõtted on kokku tulnud, et oma teadmisi jagada, et jõuda ühise lahenduseni. minu arvates oleks tulnud seda teha juba varem, aga see on ainukene tõhus lahendus, mis hõlmab ka Prantsusmaad, Hispaaniat ja teisi reaktoreid, palju reaktoreid Ühendkuningriigis, aga nüüd on lahendus leitud. rahastuse mõttes teil on täiesti õigus. jäätmekäitlus, kasutatud kütuse käitlus tuleb ka ehituse eelarvesse sisse arvestada ja ka elektritariifidesse, see on ainukene võimalus probleemi lahendamiseks, aitäh. seda tehakse, niisugust arvestust. ja Ignalina puhul on siiski otsused tehtud õiged soovin siis teile edukat või, või rahulikku pensionipõlve ja võib-olla läheb teid veel vaja mingite projektide juures konsultandina, te Te olete meile olulist infot andnud pikka aega juba seoses tuumareaktoritega, nende kolme tuumareaktori jälgimisega. olen teile isiklikult väga tänulik, sest iga kohtumine teiega on andnud mulle väga palju infot ja palju parema arusaamise olukorrast. ning veel kord suur-suur tänu teile ja edu ning tervist! oleme seega käesoleva punkti käsitlemise lõpetanud ja kolleeg Zeller on nüüd kohal ning või tuleb. mulle kinnitatakse kogu aeg, et ta tuleb ja tuleb. no aga siis lihtsalt jätkame. seega järgmine punkt kuues, kontrollikoja eriaruanne number kaheksa, kaks tuhat kaheksateist. et et ettevõtete tootlikele investeeringutele antav toetus, raportöör on kolleeg Pirinski tegemist on raporti lühitutvustusega. ei. Äh, kolleeg Palko on pädev kontrollikoja liige ja ta räägib meile sellest raportist. suur tänu, daamid ja härrad. aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist Euroopa regiooni arengufond nägi ette seitsekümmend viis miljonit eurot tootlikele investeeringutele ettevõtetele, peamiselt VKE-dele. ning tulemuste positiivne jätkumine on oluline ka pärast projekti lõppu, aga uuringu kohaselt, mille koostas Euroopa Parlament konkreetsemalt teie komisjon ähm, on ainult piiratud huvi olnud selle fondi kestvate tulemuste vastu ning täielikke andmeid ähm, saate vaadata dokumendist. me hindasime, kas neid äh, toetusi on kestvuse perspektiivist hinnatud ning vaatasime, millised on peamised tegurid, mis kestvust mõjutavad. kestvus on projekti võime säilitada tulemused ka pärast projekti lõppemist. kasu, mida investeerimisprojektid peaksid pakkuma, puudutavad äh, kasumlikkust, suurenenud tootlikkust, äh, paremat tööhõivet, konkurentsivõimet, ettevõtlikkust ning äh, ka suuremat innovatsiooni. oluline on ka pikaajaline kasu piirkonnale, kus ettevõtted asuvad ning seetõttu on see mõju laiem kui see juriidiline mõju mida me räägime varadele ja see hõlmab ainult äh, VKD e puhul viite aastat. hindasime neljakümmet ühte projekti, mida rahastati aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kolmteist Austria, Itaalia, Saksamaa ja Poola muuhulgas. esimeses osas audit hindas kestvuse mõju või väljundeid ja teiseks mõju, mis on otseselt ja kaudselt tulenenud siis investeeringutest. nüüd vaatasime kolme ja viite aastat. kolmandas osas tuvastasime, et millised on olnud head tavad ja näited. leidsime, et enamike projektide puhul olid kestvad tulemused tagatud ja kui need olid tagatud ainult osaliselt, siis oli küsimus ka fondi juhtimises aastatel kaks tuhat kolm, kaks tuhat kolmteist. projektid, mida kontrolliti, eesmärgid olid saavutatud, aga ainult ühel juhul rajatis ei töötanud ning põhjus oli pankrotis. kolmekümne ühel juhul kõik toimis ka meie auditi tegemise ajal. üheksal juhul ei olnud seda üldse kasutatud või osa, oli ainult osaliselt kasutatud või olid vahendid asendatud pärast äh, juriidilist kestvust. sellel võisid olla mõistlikud põhjused, näiteks asendati masinasüsteemid või IT-süsteemid, kuna sooviti kaasaegsemaid vahendeid või siis äh, muudel põhjustel. Euroopa Liit vastu seadlikele kestvuse nõuetele vastati kõikides äh, piirkondades. pärast äh, vastavat perioodi üle poole projektidest äh, olid tulemuslikud kas täiel või osalisel määral, aga pooltel juhtudel me ei saanud kestvust hinnata, kuna meil ei olnud vastavat teavet seda infot ei olnud kas kogutud või siis oli ajaperiood lõppenud. auditi ajal enamik projekte tootsid otseseid tulemusi, mis puudutas töökohtade loomist, suurenenud tootlikkust, aga kaheksal juhul ehk siis viiendikel juhtudest tulemused ei olnud kestlikud või olid ainult osaliselt see puudutas siis üht, üheteistkümnendat projekti. üheksateist juhtumit, kolmel juhul olid selged põhjused, miks kestvus ei olnud tagatud või siis põhjused ei saanud kasusaaja kontrollida, see puudutas turu arenguid või muudatusi siseriiklikus õiguses. aga ülejäänud viiel juhul oli kestvuse probleemid seotud juhtimisega või teiste probleemidega, mis puudutas kasusaavaid ettevõtteid endid. aga me tuvastasime teatud teiseseid äh, eeliseid, kus kestvus oli tagatud, mis puudutas äh, ettevõtte kaasajastamist äh, ning tootlikkuse suurendamist ja positsiooni parandamist turul ning kasu oli ka klientidele. nüüd äh, paranes ligipääs rahastusele, suudeti teha täiendavaid investeeringuid või kasutada kaasrahastust. kaudsete eeliste osas puudutas see regiooni tööhõive parandamist, mõju keskkonnale, innovatsiooni arengut need ei olnud selged objektiivsed tulemused, mis tulenesid projektidest, aga mitmed projektid panustasid ka selliste kaudsete eesmärkide saavutamisse. nüüd kestvus tõi kaasa ka majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid kohalikele kogukondadele, oskustöökohad, Äh, suurenenud majandusaktiivsus ning äh, suurem maksude kogumine ning ka energiatõhusus. põhjused, miks kestus ei olnud tagatud, mõnedel juhtudel ei saanud kasusaajad seda kontrollida, kuna see tulenes majanduskriisist või muudatustest õiguses, siis teistel juhtudel äh, tulenesid need juhtimisvigadest. peamine põhjus oli, et ei keskendutud kestvuse dimensioonile ning operatiivprojektid ei edendanud seda tõhusalt, ei võetud piisavalt arvesse neid tingimusi, et saavutada häid pikaajalisi eesmärke. leidsime ka, et riske ei olnud piisavalt arvesse võetud projektide valikul, sellepärast et ei võetud arvesse kasusaajate võimekust projekte ise rahastada või rahastada suuremat osa kaasrahastatud projektide puhul ning küsimus oli ka projektides, mis olid juba algatatud enne rahastuse määramist, see oli, selline oli olukord kuuel juhul il-, küsimus on, kas oleks el-, ellu viidud neid projekte ilma Euroopa Liidu toetuseta. me leidsime ka ühe juhu, kus kasusaaja ütles oma taotluses, et toetust ei ole vaja projekti elluviimiseks. lõpetuseks tuvastasime, et kaheksa auditeeritud projekti puhul oleks see samal määral ellu viidud oleks saanud võtta ka laenu, seda oleks saanud ellu viia ilma Euroopa Liidu toetuseta. sellisel juhul on see mõju tühine, sest tulemused oleks saavutatud igal juhul. lõpetuseks leidsime ka, et tulemuste aruandlus pärast projekti lõppu mis, millel ei olnud ka juriidilist nõuet, oli, seda absoluutselt ei toimunudki, kuigi regulatiivraamistik on paranenud praeguseks programmi perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis kestvusele tuleb jätkuvalt suuremat rõhku panna ning seda tuleb kindlasti parandada, seetõttu soovitame, et liikmesriigid edendaksid kestvaid tulemusi programmide raames ning paremini tuleb arvesse võtta riski ja riski mõjusid leevendada selleks, et kahjusid vältida. teiseks, valikuprotsesse tuleb parandada ning riski arvesse võtta ning kolmandaks rõhutada kestvuse olulisust ja luua paremad hindamisleve, hindamismeetmed tulemuste hindamiseks. komisjon peaks regulaarselt tähelepanu pöörama, kuidas on kestvus tagatud nii heakskiiduperioodil kui ka tagama, et liikmesriigid kohaldaksid selgeid meetmeid juhul, kui projekt ei vasta kestvuse nõuetele. komisjon koostöös liikmesriikidega peaks tagama, et projektijärgsed hindamised hindaksid süstemaatilisemalt erinevaid aspekte, mis puudutavad projektide kestvust ja vastavaid tulemusi. suur tänu tähelepanu eest ning nüüd tahaksin eriti tänada härra raportööri ja ka proua juhatajat teie innukate hoiakute eest ning ka härra raportööri väga selge ja toetava töödokumendi eest, aitäh veel kord! suur tänu. härra Palko, see on meie töö keskmeks. nüüd härra Pirinski, raportöör, palun. Thank you, madam chair And.... aitäh ning lubage, et ma ütlen, et ma toetan täiesti teie hinnangut, mille te just ütlesite. et äh, see on just see, mida me peaksime üritama saavutada seoses Euroopa Liidu raha kasutamise tagamisega kõige paremal viisil. tahaksin tänada härra Balkot ja tema kolleege aruande eest, mis juba selle lühikese tutvustuse põhjal, mida me kuulsime näitab, kui palju on tööd tehtud ja kui süvitsi on analüüsiga mindud. ning kui asjalikud soovitused selle ja järeldused selle põhjal on tehtud. nii et minu lugupidamine. mis puudutab nüüd tootlikke investeeringuid, siis me peaksime keskenduma siin just selle investeeringute tootlikkuse Äh, aspektile, et sadu miljoneid eurosid on kulutatud eelmisel kavandamisperioodil ning äh, nende rolli tuleb tunnustada. Nende eesmärk, peamiste eesmärkide saavutamisel, mis meil on majanduskasv, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikkus ning äh, see on seotud ka järgneva perioodi ettevalmistamisega, ühtekuuluvuspoliitikas parameetrid ja kord ja ning on seotud ka äh, ülespoole suunatud ühtlustumisega ning äh, ühtekuuluvuse suurendamise, suurem, suurenemisega majanduslikult ja territoriaalselt. Ähm, auditid on murettekitavalt, mitmel juhul aga näidanud samas, et mõned niisugused investeeringud, nende puhul ei ole olnud võimalik tõendada projekti tõhusust ning äh, püsivat ähm, olukorra paranemist. ning see on loomulikult näide nendest puudustest, millele on viidatud aruandes. et alates äh, kavandamise algusest ja lõpetades tulemuste hindamisega on olnud puudusi. ning siin tuleks minu hinnangul vaadata praegust eh, regulatsiooni, praegust määrust ja selle sätteid, mis reguleerib niisuguseid investeeringuid. nimelt seal ei ole selgeid sätteid, mis nõuaksid konkreetseid või seaksid konkreetsed kriteeriumid sisuliste definitsioonide osas selles, mis puudutab tulemit ja väljundit. et kus raha kulutati, kui me ainult seda teame, siis sellest ei piisa, hindamaks seda, kas projekti mõju on pikaajaline või mitte, me peame ikkagi pöörama tähelepanu ka tulemustele ainult väljunditest ei jätka ning avaldada tuleb ka kahetsust siiski, et komisjon ei ole selles ettepanekus arvestanud kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse kavandamisperioodi ning ERDF-i ja kontrollikoja soovitusi sellega seoses, et ei seataks prioriteetideks mitte ainult väljundit, vaid ka näitajaid tulemuste mõõtmiseks nii et eh, siin on põhjust jagada Kontrollikoja muret selles, mis puudutab eriti VKE-de osas eh, pikaajaliste tulemuste tagatust, tagamist, arvestades eriti just eh, pika perspektiiviga seotud probleeme VKE-de puhul ning nendega seotud arengutes. tasuks seetõttu mõelda võimalikele lahendustele, et suurendada VKE-de endi püsivust, muuhulgas mitmesugused eriühendused, ar-, arvestada tuleb ka varasemaid, varasemalt kaardistatud probleeme varasematel perioodidel. aga üksnes niisuguste ühenduste või seoste kaalumine ei ole piisav, sellepärast et lõppkokkuvõttes peaks niisugused tootlikud investeeringud paigutuma üldisema ettevõtlus- või tööstusstrateegia raamidesse Euroopa Liidu tasandil, mida rakendatakse siis liikmesriikide tasandil läbi partnerluslepingute ja rakenduskavade. ning ainult siis, kui niisugused tootlikud investeeringud muutuvad äh, osaks üldisemast äh, makrotasandi tööstusstrateegiast, äh, omandavad nad tõenäoliselt selle mõju, mis neil võiks olla. ning viimaseks, proua juhataja, on meil igati põhjust kutsuda üles komisjoni ja liikmesriike tegema omalt poolt kõik selleks, et kavandada niisuguseid investeeringuid, neid seirata ja hinnata ning vajadusel ajakohastada ainult nii äh, mõjuvad niisugused investeeringud kavandatud viisil. ning äh, jagan lõpuks härra Palko kokkuvõtet, et aeg, mida me kulutame selles komisjonis selle teema käsitlemisele, on igati põhjendatud. suur tänu, kolleeg Novakov. aitäh, proua juhataja. tahaksin võtta sõna Rahvapartei variraportööri nimel, härra Ždehovski nimel selle teemaga seoses. ning tänan härra Balkot tema töö eest selle eriaruandega ning ka loomulikult härra Pirinskit tema pühendumuse ja jätkuva töö eest ning selle eest, et ta on meie käsutusse andnud töödokumendi. eriaruande tähtsus seisneb selle äh, poolt mitme teema analüüsis üheskoos seoses ERDF programmidega. jätkuvuse või pikaajalisuse aspekt on asi, mida tuleks silmas pidada kogu Euroopa Liidu eelarvega seoses. komisjoni ülesanne ja vastutus on juhendada liikmesriike kõrgete standardite ja projektide hea halduse poole liikumisel, et oleks tagatud äh, projekti realiseeritavus ning äh, pi-, pikaajalisus Euroopa Liidu rahadest me näeme projekti juhtimise puudujääkides peamist põhjust selleks, miks toimub Euroopa Liidu raha väärkasutusi. komisjon peaks rakendama süstemaatilisema lähend-, lähenemise projektide elusuutlikkuse ja pikaajalisuse hindamisel. ma tervitan Kontrollikoja soovitusi, samas ei oleks siin vaja ainult juhiseid, vaid konkreetset tegevuskava. ma toetan raportööri töödokumendis tõstatatud, märgitud, et erilist tähelepanu tuleks pöörata tähele, tuleks pöörata VKE-de projektide pikaajalisuse või jätkusuutlikkuse tagamisele, ent komisjoni tuleb üles kutsuda ka korrektselt rakendama nõudeid. sellepärast, et äh, meil on olnud juhtumeid, kus äh, suurettevõtted on saanud kasutada VKE-dele eraldatud raha ning vajadusel tuleks rakendada ka sanktsioone, aitäh! tänan! rohkem sõnasoove ei ole. proua Wagner eh, regionaalasjade peadirektoraadist, palun. aitäh, proua juhataja ning suur tänu ettekande eest härra Balkole. ja samuti raportöörile väga põhjaliku raporti teksti eest tahaksin puudutada paari nüanssi. komisjon tervitab esitatud raportit iseäranis seetõttu, et see aitab, see annab oma panuse tulemusaudititesse ning aitab parandada väljundite tulemuste eh, tõhusust ja jätkusuutlikkust. Nad on osa tulemuspõhise kultuuri saavutamisele äh, fondide rakendamisel suunatud meetmetest ning Kontrollikoda on tunnustanud õigusega, et regulatiivraamistik, mis puudutab tootlikke investeeringuid, on paranenud kaks tuhat äh, kakskümmend aastaks võrreldes varasemate perioodidega ning komisjon on päri, et äh, siin tuleks saavutada täiendavaid edasiminekuid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend rõhutaksin, et et on tugevdatud üldist strateegilise planeerimise lähenemist, e, iseäranis pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meil on selge sekkumisloogika välja töötatud, on rakendatud mitu meedet, muuhulgas erihindamismeetmed ja analüüsid, mille eesmärgiks on parandada projektide ettevalmistamist ning lubage, ma rõhutan veel kord, et haldussuutlikkuse äh, parendamise meetmed on olnud väga olulised siin eh, nii kasusaajatele kui ka rakendusasutustele. iseäranis eh, sellepärast, eh, nagu härra Novakov õigusega märkis, et on väga oluline säilitada see raamistik samana läbi kogu rakendustsükli. mis puudutab jagatud juhtimise põhimõtet, siis rõhutaksin, et vajadus tagada tulemuste pikaajalisus on peamiselt liikmesriikidele pandud vastutus läbi hindamise ja valiku. mis puudutab kolme soovitust aruandes, siis rõhutaksin, et kõik kolm on asjad, mida komisjon aktsepteerib, tunnustab ning iseäranis kavatseme pöörata tähelepanu tulemuste pikaajalisusele ja öö, äh, otsestele tulemustele, kui programme heaks kiidetakse. ning rõhutame pikaajalisust ka järelhindamisel ning äh, üritame tagada, et artikkel seitsekümmend üks uues CPR-is, ühissätete määruses Äh, seda rakendatakse väga rangelt. kui selgub, et ei ole täidetud õiguslikud nõuded pikaajalisusele. veel mõned äh, märkused seoses strateegilise planeerimise ning äh, paika pandud sekkumisloogikaga. rõhutaksin siin, et meil on terve rida elemente, mis tugevdavad seirekomisjoni rolli raha äh, fondide rakendamise seiramisel. mis puudutab makseasutuste ja kasusaajate tasandit, siis programmi ja projekti äh, juhtimine on väga oluline selleks, et tagada laiemas plaanis äh, pikaajalisuse nõuete täitmine ja jätkuv täitmine. ning äh, tegemist on asjaga, mis tuleb äh, kajastada rakenduskokkulepetes ja nüanssides ning, ning sellega on ainult piiratud ulatuses võimalik tegeleda programmeerimise staadiumis ja kavandamise staadiumis. komisjon on, on, on ühtlustanud oma rakendusraamistikku, et äh, hõlbustada fondide rakendamist makseasutustele ja kasusaajatele. see lihtsustatud süsteem äh, hõlmab nii väljundid kui ka otseste tulemuste näitajad, pikaajalised äh, tulemused, neid hinnatakse hindamise käigus ning ühtekuuluvuspoliitika äh, hindamise käigus laiemalt ning tahaksin sellega seoses tänada teid nüüd, siinkohal tänada teid tähelepanu eest ning veel kord viidata tootlikele investeeringutele, mis jätkuvalt jäävad omama olulist rolli ühtekuuluvuspoliitikas ning keskenduvad VKE-de toetamisele. VKE-d on väga oluline sektor majanduse kasvu ja õitsengu seisukohalt meie regioonides. aitäh ka täiendava viite eest eh, seoses tulevikukavadega. härra Valko, kas te soovite veel kord sõna? Only two thanks. ainult, et tänada kõiki sõnavõtjaid ning Mm, samuti tänada positiivse hinnangu eest meie tööle ning tänada härra Pirinskit äh, võimaluse eest äh, arutada seda küsimust äh, temaga mit-, kahel korral, kui me temaga kohtusime. rõhutaksin, et isiklikult on mul hea meel, et et me oleme oma koostööpartneritele, teile, parlamendile ja teistele ka näidanud, kui oluline on pikaajalises projekti kogu äh, arengu vältel nii valiku kui rakendamise ja seire ja hindamise staadiumites kogu projekti eluea vältel ja sellest, äh, seda kirjeldatakse siin väga hästi ning mitte ainult ei kirjeldata, vaid antakse komisjonile ja ka parlamendile kui kontrolliorganile võimalus tagada parem parandada pikaajalisust järgnevaks kavandamisperioodiks Euroopa Liidu raha kasutamisega seoses, aitäh! kolleeg Pirinski, lõpetuseks. aitäh! teen väga lühidalt. usun, et arutelu, mis just kõlas, on parandanud meie arusaamist sellest teemast mitu, siin on mitu olulist asja. pikaajalisus on, on midagi rohkemat kui lihtsalt tootlik investeering, pikaajalisus on niisugune üleüldine kaalutlus, millest tuleb lähtuda, mida tuleb arvestada, mis on väga oluline faktor. ning tahaksin tunnustada ka seda, mida märkisite samuti teie ja, ja millest rääkis komisjon, täiendav informatsioon ning ütleksin, et et komisjon ei ole iga kord nii lahke infot jagama, täiendavat infot andma. aga siin oleme saanud väga olulisi, olulist infot ja näitajaid strateegilise planeerimisega seoses ning komisjoni poolt defineeritud sekkumisloogikaga seoses, sekkumispõhimõtetega seoses ning äh, üritame seda järgida, samuti lihtsustamine näitajate osas, mis puudutab äh, otseseid või vahetuid tulemusi ja pikaajalisi tulemusi. no üldjoontes võib äh, öelda, et see aeg, mis me kulutasime sellele teemale, oli väga kasulik, tahaksin tänada kõiki, kes osalesid ja Kontrollikoda. aitäh! usun, et komisjoni ja parlamendi liikmetena me teeksime vea, kui me ei oleks väga nõudlikud selles osas, mida komisjon meile esitama peaks infona. ning äh, paranemisruumi siin on. seega, nüüd on selle punkti käsitlus lõppenud, pöördume tagasi punkti neli juurde, kolleeg Zeller on siia jõudnud ning räägib meile oma arvamusest seoses üldeelarvega kaks tuhat üheksateist, palun! Oh, aitäh! ning tänan mõist-, mõistva suhtumise eest, ma olin arenguabikomisjonis, meil olid olulised hääletused ning seal esitleti ka arvamust seoses üldeelarvega kaks tuhat üheksateist. arutelu triloogi mandaadi üle seoses eelarvega kaks tuhat üheksateist toimus eelmisel nädalal ning nüüd räägime siis äh, alustest kogu äh, raportile ning arvamustest, mis on selle raportiga seotud. hüva, üksikasjadest äh, olen ma kirjutanud teile saadetud dokumendis, täiendused kolleegide poolt on teretulnud üldjoontes võib öelda, et kaks tuhat üheksateist on viimane aasta praeguses kavandamisperioodis ning äh, täpselt samuti ka viimane aasta Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias ning samuti äh, viimane aasta, mil on ametis Junckeri komisjon. ning sellega seoses mõtlen ma, et me ei peaks siin lihtsalt jälgima, kuidas kulgevad olemasolevad programmid ja projektid, kuigi seda ka loomulikult, vaid peaksime kasutama seda aastat, et üldiselt hinnata oma strateegiate edukust. täpselt samuti nagu kaks tuhat üheksa Lissaboni strateegiaga seoses, sellest küll ei, ei räägita enam, öeldakse lihtsalt, et see on läbi kukkunud ja nüüd võtame uue strateegia vastu. ja kas nüüd tuleb meil midagi uut pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, seda me ei tea, ma olen komisjoni eri osakondadelt küsinud, kas sellega töötatakse, aga see selgub ilmselt alles siis, kui uus komisjon ametisse saab. valmistatakse ette uut kavandamisperioodi. aga me näeme, et maksevahendite vahel, mis on äh, eraldatud ja, ja siis kuluassigneeringute vahel on üha suurem lõhe. summa on umbes kakssada seitsekümmend miljardit, mis on umbes kaks, äh, kaks maksete aastaeelarvet. kuidas seda konflikti lahendada? no lahendatakse lihtsalt sellest, et, lahendatakse lihtsalt sellest, et kulueraldised, mis on probleem, mis on projektidega seotud, et need, kui projekte ei ole realiseeritud, siis äh, siis äh, ei tule ka nende eest maksta, aga selle eest ei saa ometi, ometi finantsplaneerimises lähtuda. siis oleme näinud ka, et rahastamisvahendite ning usaldusfondide arv on märkimisväärselt suurenenud usaldusfondide puhul on nendega seotud ootus, et äh, läbi omavahendite kasutuse Euroopa Liidu eelarvest ning läbi meie käsutuses olevate fondidega, näiteks arenguabi või rändevaldkonnas, koos Euroopa rändevaldkonnaga oleks võimalik välja töötada võimendusmehhanismid eh, ja kaasata kolmandad finantseerimispooled. kui me vaatame usaldusfonde, konkreetseid usaldusfonde, siis eh, nähtub, et ootused paljude puhul ei ole täitunud kolmandate poolte panused on pigem jäänud väiksemaks kui oodatud. ning äh, kui nad ka on, äh, kui neid on tehtud kümme kuni viisteist protsenti isegi, siis äh, enamasti need rahastajad, kelleks on liikmesriigid, on andnud selle raha tingimustega. mis on puudu, on lisaks eesmärgi kirjeldusele mis, mille komisjon on meile pakkunud seoses eri eelarvevahenditega, mis ühes või teises vormis peaksid laekuma, on ja siis nendega seoses seotud eesmärkide vahel ja nende rahade vahel on paratamatud käärid. nii et äh, meil rakendatakse raha meil säilitatakse raha eelarves, aga mis selle, sellega toimub siis koha peal, missuguseid projekte ja missugused projektid Euroopa lisaväärtust loovad, siin haigutab lünk nende, nende vahel. ja meil on vaja paremat võrreldavust eesmärgi kirjelduse äh, kasutatavate rahade rakendus, kohalik ja kohaliku rakendusstrateegia vahel, näiteks usaldusfondid. siin ainus asi, mis toimib, on nende fondide välishaldamiseks eraldatud raha, et see on kuus kuni seitse protsenti. ehk üheksasada miljonit kokku ning äh, mis selle rahaga koha peal saab ja kuidas saa-, saavutatakse tulemusi, siin, äh, siin on info suhteliselt napp ja olukorda tuleks parandada. nüüd meie lemmikteema, põllumajandus nelikümmend neli koma seitse protsenti meie registreeritud põllumajandusettevõtetest saavad aastas alla nelja tuhande euro. mis tähendab, see on puhtalt niisugune toimetuleku küsimus. ja mul on raske ette kujutada, kuidas perekond, mingi, mingi perekond üldse oma äh, elatusmiinimumkulud sellega katta saab teiselt poolt saab kümme protsenti äh, registreeritud maksesaajatest kuuskümmend protsenti põllumajanduspoliitika otsetoetustest, selleks ette nähtud rahast. ning äh, ning äh, kakskümmend protsenti, kui me räägime nüüd pindalast kakskümmend protsenti registreeritud ettevõtetest sisuliselt haldavad kaheksakümmend protsenti pindalast, kaheksakümmend protsenti eh, sa-, kasutavad kahtekümmet protsenti ja kakskümmend protsenti kaheksakümmend protsenti pindalast, kakskümmend protsenti ettevõtetest. ning see, seetõttu on paljud ettevõtjad eh, niisugused, kes toodavad sisuliselt ainult endale või, või toodavad väga vähe või toodavad kõrvaltööna ning äh, see vastuolu tuleks lõpuks lahendada ning äh, suurtele ettevõtetele, kes makseid saavad äh, ja tulu teenivad, arvestades, et maa hind tõuseb ja väikeettevõtja ei saagi sisuliselt sageli endale maad juurde osta, sest ta lihtsalt ei jõua seda muret valmistab meile endiselt küsimus programmide ja projektide rakendamisest ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tõukefondide puhul. kuni kaks tuhat kuusteist aastani eh, heakskiidu andmise menetluses, kaks tuhat kuusteist aasta osas tuvastasime et, et seitse protsenti eh, uue perioodi vahenditest ah, sel aastal ainult võeti kasutusse, ülejäänu äh, puudutas kõiki vana programmi vahendeid. kaks tuhat seitseteist üritati olukorda kiirendada ja ma loodan, et kaks tuhat üheksateist see, see jätkub. algsed eesmärgi seaded, kuidas me neid eesmärke saavutada soovime, kus meil on N pluss kaks äh, reegel, mida ma toetan, see küsimus ei ole veel selge. paljudes komisjonides kuulen ma et äh, soovitakse järjest rohkem raha saada, teiselt poolt aga näeme, et kaks tuhat viisteist seitse miljardit ähm, maksjatele riikidele tagasi maksti ja kaks tuhat seitseteist kümme miljardit oli vastav summa. nii et ühelt poolt soovitakse, et äh, eraldisi suurendataks maksete valdkonnas ja mm, kulukohustusi suurendatakse, teiselt poolt jällegi ette nähtud raha ei suudeta ära kasutada ning see on vastuolu, millega me peaksime tegelema. võib-olla alustuseks sellest piisab. ja, ka viite eest olulist mitmesugustele vastuoludele ning nüüd kolleeg Ajala. Gracias, presidenta. Sí, yo eh, hablo en nombre del señor Bogan que aitäh, ma räägin härra Bonni nimel kes äh, kahjuks pidi minema seoses delegatsiooni tööga, ta ei saanud ise siin olla, härra Van on äh, nõus selle seisukohaga, eriti konkreetsete ettepanekutega. ta leiab, et härra Zelleri lähenemine on positiivne seoses N pluss kolm reegli juurde tagasitulekuga võiks ka kaaluda seda, et N pluss kahte kasutataks, sellepärast et nagu ka tõesti Kontrollikoda on kinnitanud, siis sellisel juhul oleks võimalik tagada paremat distsipliini ja paremat liikmesriikide vajaduste määratlemist seoses rakendamise ja kaasrahastusega kui me oleme kriisi kõige suuremast osast üle saanud, aga nagu me kõik teame, nagu me igapäevaselt ka näeme, siis märkimisväärsed lüngad on veel endiselt alles, ehk siis nagu härra Zeller ütleb, väga hoolikalt tuleb hinnata seda, et me ei kaotaks olemasolevat paindlikkust et haldusvõimekus oleks selline, mis võimaldaks ka tagada seda vajalikku paindlikkust. aga teatud ähm, ja tuleb ka mõista seda, et ehkki tegemist on mitmeaastase finantsraamistikuga, siis tuleb vaadata ka seda aastate lõikes ja programmide rakendamise puhul peavad liikmesriigid oma nii-öelda kodutöö ära tegema härra Von tahtis rääkida siin seitsmeteistkümnendast lõikest veel ja põhinäitajatest. küsimus oleks, et mis on nende näitajate täpne eesmärk? härra Zeller räägib ainult sellest, et oluline on näitajate määratlemine, aga mu küsimus oleks, et mis on raportööri meelest nende näitajate eesmärk? lõiked kaheksateist ja üheksateist on sellised lõiked, mida härra Voon tahaks tõstatada komisjoniga dialoogis. härra Zeller on märkimisväärselt kritiseerinud julgeoleku ja rände äh, Äh, rahastamist sidudes seda mõttega, et äh, endiselt ei ole täpselt määratletud kulutusi, mis tehti pagulaskriisi raames ja mm, ei ole täpset selgust selle kohta, missugune olukord siis täpselt valitses, ehk siis härra Voon küsib ka selle kohta, et kuidas oleks võimalik sellist äh, asja uues eelarves parandada. seda ei olnud võimalik kriisi kõige keerulisematel hetkedel teha, aga nüüd praeguse eelarvemenetluse puhul tuleb vältida, et sama olukorda ei tekiks. aitäh! tegemist on küsimusega äh, eelarve peadirektoraadile, proua Aldijev, palun! uh,. Thank you, chair. aitäh. kõigepealt tänan härra Zellerit selle arvamuse projekti eest ja kõigepealt räägiksin peamistest kommentaaridest. esiteks, komisjon on pühendunud sellele, et Euroopa Liidu eelarve pakuks kodanikele parimaid tulemusi, tagades äh, Eh, seda, et vahendid seotakse prioriteetidega ja iga liigutus eh, on tulemuslik ja lisaväärtust kandev. Eh, kui nüüd rääkida konkreetsetest tulemustest ja tulemuse hindamisest, siis kinnitan teile, et komisjon töötab kogu aeg selle kallal, et oma eelarvedokumentide sisu muuta täpsemaks, lühemaks, fokusseeritumaks, läbipaistvamaks ja kasutajasõbralikumaks. ja annaksin teile ka teada, et esimest korda avaldas komisjon ülevaate projektide tulemuslikkusest ja see pakub ülevaadet kõigist kuuekümnest programmist ja see dokument on nüüd eh, mitte ainult internetis kättesaadav, aga me trükime neid ka paberkandjal ja need jõuavad kindlasti varsti ka teie komisjonini. ühtlasi me võimaldame ka eh, iga programmi analüüsimist seoses eesmärkidega ja ka näitajate rakendamisega. nüüd eh, küsiti selle kohta, et missugune on vahe maksete ja kulukohustuste vahel, siis tõsi on see, et ühe MFF-i esimese aasta jooksul on selline märkimisväärne äh, erinevus. ning praeguse äh, vahe on eriti suur, sest äh, selle MFF-i alguses hakati ühtekuuluvuspoliitikat teistmoodi rakendama ja me leiame, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakendamine aastal kaks tuhat seitseteist oli tegelikult parem kui kaks tuhat kuusteist, ehkki see assigneering on muutunud väiksemaks, siis ähm, tegelikult on see assigneeringu vähenemine teatud viisil kompenseeritud ja lisaks me leiame, et aasta kaks tuhat kaheksateist rakendamise määr on parem kui varem. nüüd kuulsime märkusi põllumajanduse kohta ja selle kohta et, et kakskümmend protsenti põllumajandustootjatest saavad kaheksakümmend protsenti eelarvest endale. tegelikult need arvud võtavad kokku äh, Euroopa põllumajanduse struktuuri kui sellise. Ehm, ühelt poolt on väga palju väikesi põllumajandustootjaid ja teisalt väga suuri tootjaid, mis on tõesti tohutult suured. seda probleemi me ka käsitleme, võttes arvesse eh, hektarite arvu komisjon on sellegipoolest proovinud seada ülempiire nendele toetussummadele, mida makstakse kõige suurematele põllumajandustootjatele. ja praeguses MFF-is on juba praegu välja pakutud teatud ülempiiride kehtestamine, capping, mis ei ole kohustuslik, aga liikmesriikidel on võimalus otsustada nende ülempiiride kasutamise üle järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul on tegemist kohustuslike ülempiiridega liikmesriikide suhtes. nüüd N pluss kolm või N pluss kaks ühtekuuluvuspoliitika puhul, selle kohta ütleksin, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus on lähtutud N pluss kahe reeglist komisjoni poolelt ja ma arvan, et ma enam-vähem äh, vastasingi kõigele oh ah, jaa, rändeküsimus, millele viitas proua Ajala. me proovime kõiki rändekulusid ühes dokumendis kokku võtta ja seda tutvustame teile dokumendina peatselt, aitäh. aitäh, lõpetuseks raportöör. aitäh. tänan komisjoni selgituste eest ning vaate eest sellele, mida võiks paremini teha uues MFF-is. ma tean, et ka kolleegide seas, kolleegide seas on siin vaidlusi sellel teemal. pigem meie komisjonis küll mitte. aga kui nüüd kolleegid esitavad muudatusettepanekuid, kolleegid võiksid esitada siis muudatusettepanekuid, täiendusi kaks tuhat üheksateist eelarve arvamusele. üks asi, mis selgelt on arvesse võetud ja mis on olnud meie komisjoni mure, et Euroopa prokuratuur saaks piisavad vahendid nii personali plaanis kui ka muude vahendite plaanis ning ning äh, siiani on, on selles osas rahastamine liiga vähene. tahaksin rõhutada, et et kui prokuratuur ei saa piisavalt raha, on tegemist surnult sündinud lapsega. ning äh, see on, selle üle on pikalt vaieldud, aga kui see lahendus tuleb nüüd ebatõhus, siis on sellest väga kahju komisjoni dokument äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta, olen selle läbi lugenud ja analüüsid läbi vaadanud ja mul on kahtlusi, kas, kas see ikkagi näiteks rohestamise osas äh, arvestab kõike, mida Kontrollikoda on kirjutanud nii et eh, seda analüüsime ja kaalume põhjalikult veel, selle paikapidavust. nüüd kolleeg Ajala. jah, ma soovisin vastata veel seitsmeteistkümnenda punkti kohta härra Vanni nimel. härra Vann nimelt pakub välja teatud ähm, näitajaid seoses ebaseadusliku rände lähtepõhjustega ja mul on küsimus, et mis on nende näitajate eesmärk, millest räägitakse siin? kui me räägime rände algpõhjustest, siis see on ju märksa laiem teema. For the indicators on uh,, on kui rääkida Äh, rände näitajatest, siis võime TG Home'iga rääkida võimalikest tegevusvariantidest ja praegu ma selle kohta rohkem öelda ei oska. aga ma saan praegu öelda, et äh, üheksateistkümnenda punkti teema puudutab üleilmset aruandlust rändevoogude kohta. ja see Kolleeg Seller mina eristaksin siin võitlust pagulase algpõhjustega, mis on pigem arenguabipoliitika valdkond või naabruspoliitika valdkond, milles me siis peaksime nende teemadega tegelema. meie jaoks on esiplaanil aga see näitajad äh, ja äh, ränne ning äh, konkreetsete liikmesriikide rändepoliitika toetamine, kuhu pagulased või sisserändajad peamiselt saabuvad. ning siiani on see olnud nii, et suurusjärk oli Euroopasse saabuvate inimeste osas eelarves ette nägemata ning ka nii palju, kui mina tean, ei olnud ka seda ka liikmesriikide eelarvetes arvestatud ning viimastel eelarveaastatel eri eelarveridadelt võeti raha ära selleks, et oleks võimalik toetada Euroopa tasandilt konkreetselt liikmesriigi, kes sisserändajaid vastu võtsid ja kellele oli lõimumisraha vaja nüüd on sellest saanud eraldi eelarve osa ning loomulikult huvitaks meid, et kui e, selle, see on eraldi kirjutatud eelarvesse, siis missugused on eesmärgid, mida täpselt finantseeritakse sellest ning kas on ka mõõdetavaid, raha eraldamiseks mõõdetavaid ja võrreldavaid e, näitajaid või mõõdikuid, mille põhjal siis e, seda raha jagatakse. või jagatakse seda lihtsalt neile, kes küsida oskavad. kulud näiteks ütleme majutusele, koolitusele, vastuvõtule, kuidas on need võrreldavad eri riikide vahel. ning samuti ka sotsiaalpoliitikas üle kogu Euroopa, Saksamaa kohta ma näiteks tean vastavaid näitajaid, aga meil oleks vaja teiste riikide kohta ka selleks, et hinnata kulutusi sotsiaalpoliitikas ning äh, hinnata nende tõhusust. selleks oleks, äh, sellest põhimõttest tuleks lähtuda. ning äh, nii oleks võimalik määratleda pikaajalised eelarve eesmärgid sisserändajate ja pagulaste vastuvõtmisel ja lõimimisel. ja, danke schön, deadline ist am sechsten 16 tähtaeg on kuusteist september kell kaks ning oleme käesoleva punkti käsitlemise sellega lõpetanud, edasi tulevad lühitutvustused eriarun-, aruannete osas kuusteist, kaheksateist esimene, see puudutab paremat õigusloomet ning täna erandina ei esitle seda mitte Kontrollikoja liige, vaid tema kabineti ülem, härra Ostet, palun teile sõna. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin äh, paluda äh, raportööri härra Gretini nimel vabandust, et ta ei saanud seda isiklikult tulla teile esitlema, sellepärast et ta pidi olema Luksemburgis, kus kontrollikojas on oluline koosolek ja tema pidi seal olema, et kvoorum täituks. ning ta palus mul enda nimel teile selle ettekande esitada daamid ja härrad, raport, millest ma täna teile, aruanne, millest ma teile täna räägin, puudutab õigusaktide mõju järelhindamist, mis on oluline valdkond Euroopa Liidus parema õigusloome tagamiseks, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu sekkumismeetmete tõhusa, tõhusamaks muutmine. meie töö käigus uurisime, kas järelhindamise menetlus Euroopa Liidus, mis on kehtestatud, oli piisavalt kavandatud, äh, rakendatud ja hallatud ning äh, kas oli tagatud piisav kvaliteedikontroll ning äh, kui see oli kõik tagatud, siis kas see aitas kaasa õigusloome kvaliteedi parandamisele? kõigepealt tuleb täpsustada auditi ulatust. audit puudutas kahte erinevat asjaolude ringi. kõigepealt uurisime kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist vastu võetud õigusaktide järelhindamist nelja peadirektori ja valdkonnas, need olid eh, Home, Sante, Grow ja Envi. teiseks analüüsisime eh, õigusakte ja äh, mõjuhinnanguid aastate kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kuusteist vahel ning samuti puudutas see nelja peadirektori tege-, tegevusala. eesmärke oli meil neli, kõigepealt äh, uurisime, mil määral komisjon ja kaasseadusandjad, parlament ja nõukogu olid äh, arvestanud mm, järelhindamist, äh, järelhindamise tulemusi õigusaktide muutmisel või uute õigusaktide vastuvõtmisel. teiseks uurisime, kas komisjon oli äh, täitnud oma kohustused järelhindamise plaanes, plaanis juhiste ja standarditest lähtudes, muuhulgas ka kvaliteedikontrolli mehhanismi arvestades. kolmandaks analüüsisime, kas komisjon ja ka seadusandjad äh, avaldasid äh, järelhindamise tulemused ja arvestasid neid õigusloomes ning neljandaks analüüsisime, kas Refit Mm, programmil oli selgelt määratletud äh, eesmärk. daamid ja härrad, nii et küsimus, mis meie ees seisab, on, kas järelhindamise menetlused Euroopa Liidus on andnud tõhusa panuse õigusaktide, õigusloome kvaliteedi parandamisse. enne kui sellele küsimusele vastan, pean ütlema, et Kontrollikoda on seisukohal, et komisjoni rakendatud järelhindamissüsteem Äh, on positiivselt hinnatav võrreldes süsteemiga liikmesriikides. üldjoontes Kontrollikoda järeldab, et komisjonil on hästi hallatud süsteem, mis hõlmab kvaliteedikontrolli, mis annab tõhusa panuse õigusloome kvaliteedi parandamisse, ent kontrollikoda on samuti toonud välja mitmed puudused. põhilised nendest on esiteks, audiitorid äh, konstateerivad, et järelhindamise klauslid ja seireklauslid äh, on üldjoontes olemas Euroopa Liidu õigusaktides. Mm. Äh, samas märgivad audiitorid, et kui ei ole institutsioonide vaheliselt paika pandud juhiseid, siis nende rakendamine ja tulemus jäävad hägusaks. teiseks, hind, hindamise tulemus äh, Äh, vastab heale tavale ja õigusaktide nõuetele, mis aga ei ole nii, äh, niisuguste hindamiste puhul, mis ei ole õigusaktides kirjas hindamisena. ning äh, siin on, on olukord paranenud alles aastast kaks tuhat seitseteist. kolmandaks Äh, audiitorid konstateerivad, et järelhindamise tulemused olid äh, enamuses kättesaadavad äh, avalikkusele ning kirjeldasid vajalikke meetmeid. samuti märgitakse, et kui komisjon süstemaatiliselt edastas aruanded kaasseadusandjatele, nõukogule ja Euroopa Parlamendile, siis samas reeglina komisjon tagasisidet ei saanud ning viimane peamine märkus oli, et Refit programmi eesmärgid ei olnud selgelt sõnastatud. daamid ja härrad, nende märkuste põhjal Kontrollikoda eh, esitab komisjonile neli soovitust ning ühe soovituse komisjonile eh, järelhindamise kohta. soovitus üks. see on meie jaoks kõige olulisem tugevdada institutsioonide vahelist kokkulepet parema õigusloome kohta. komisjon koostöös parlamendi ja nõukoguga eh, olemasoleva institutsioonide vahelise kokkuleppe raames peaks eh, välja töötama institutsioonide vahelise juhise järelhindamiseks, mis eh, klassifitseeriks eri järelhindamise liike, paneks paika ajakava ja kolmandaks annaks juhised äh, mis hõlmaksid ka tagasisidet. teiseks, komisjon peaks vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingus võtma seisukoha juriidiliste vahendite kohta, mis võimaldaksid tugevdada äh, parema õigusloome komisjoni õiguslikke volitusi. teine soovitus paremini tagada äh, miinimum, äh, panna kirja miinimumnormid. komisjon peaks äh, määratlema miinimum, miinimumkvaliteedinõuded järelhindamisele, selleks et tagada selle tulemuste kvaliteet. B. komisjon peaks laiendama järelhindamise komisjoni volitusi kui sõltumatu organi volitusi Äh, peamist tüüpi hindamiste läbiviimisel. mis puudutab miinimumnorme kvaliteedi osas, peaks komisjon ette nägema kohustuse äh, kehtestada ja järgida metodoloogiat andmete kogumisel ja analüüsivahendite kasutamisel ning põhjendada oma valikuid. kolmas soovitus äh, rea-, realiseerida tuleks analüüs olemasolevate lünkade ja äh, puuduliku juhtimise kohta. komisjon peaks oma tasandil analüüsima kasu, vastavat valdkonda ning ning esitama põhjendatud arvamuse. neljas soovitus. tuleks tagada eh, hinda enne, kui eh, tegutsed põhimõtet. õigusakti hinnates peaks komisjon eh, süstemaatiliselt järgima seda põhimõtet olemasolevate õigusaktide puhul ei tohiks komisjon eh, enne ilma põhjaliku mõjuhinnanguta muudatusi teha. B. Eh, järelhindamise komisjon peaks eh, seda, selle põhimõtte rakendamist põhjalikult järgima ning avaldama iga aasta nimekirja hinnangutest, mis seda ei järgi ning soovitus viis, hõlmata Refit programm õigusloome parandamise programmis. komisjon peaks selgitama Refit kontseptsiooni ning eh, tooma välja selle eripära eh, tavapärasest õigusaktide kvaliteedi parandamise protsessist. daamid ja härrad, eh, kontrollikoda soovitab komisjonil järgida ja järelhindamise komisjonil järgida neid soovitusi. suur tänu, palun, raportöör Uh, thank you very much indeed. aitäh. ja nagu ütlesite, mina olen raportööriks siin, ma tänaksin Kontrollikoda suurepärase aruande eest seoses järelhindamisega. ma arvan, et see aruanne on väga teretulnud ja tõepoolest, kui mõelda, missuguseid prioriteete on meie komisjon seotnud parema õigusloome tegevuskavale, siis äh, komisjon on ju tõesti tahtnud näha konkreetseid tulemusi selles valdkonnas. tavainimeste jaoks seisneb asi kulude vähendamises mm, seoses äh, kehtivate normidega ja meie kaasseadusandjatena nõukoguga saame seda mõjutada, ehk siis küsimus, mida tuleb alati küsida iga seaduse puhul, on see, miks see seadus olemas on, mis sellest kasu on ja me peame suutma inimestele selgelt ja lihtsalt vastata, mis on mingi konkreetse õigusakti plussideks ja kasutusteks ja sama tuleb öelda ka järelhindamise kontekstis, sest sageli juhtub seda, et ähm, järelhindamise protsess ja selle järjepidevus on väga oluline ehk siis me tervitame Kontrollikoja aruannet ja õnnitleme neid tehtud töö eest. nüüd ähm, tegemist on väga laiaulatusliku auditiga, see võttis kolm aastat, äh, või siin analüüsitakse kolme aastat äh, ja kolm peadirektoraati olid ka sellesse kaasatud. siin kirjutatakse lahti Äh, hindamiste skeem, öeldakse, et neid juhitakse hästi, aga siin öeldakse ka õigesti, et kui räägitakse teistest järelhindamise vormidest, äh, siis on teatud puudujääke, näiteks ei ole äh, ühiseid suuniseid, ei teostata ühetaoliselt seiret, aastal kaks tuhat seitseteist oli võimalik paika panna parema õigusloome vahendid, Äh, aga senikaua ei olnud neid vahendeid veel olemas. ühtlasi probleeme on piisavate usaldusväärsete ja võrreldavate annete, äh, andmetega, mis on aga mis tahes järelhindamise jaoks olulised ja loomulikult andmete kogumine ise saaks olla parem. aruandes juhitakse ka tähelepanu sellele, miks ähm, põhjendatakse järelhindamiste viibimist ja kuidas seda põhjendatakse. ehk siis, kui me kirjutame midagi esmasesse õigusesse ja siis äh, tegelikult ei juhtu seda, mis sinna kirja pandi, siis tekib küsimus, et miks ei toimunud seda, mis pidi toimuma. Äh, nüüd äh, raportis ma, nagu öeldud, tervitan Kontrollikoja soovitusi, teiseks ma leian, et oluline on välja öelda, et et institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome vallas äh, algab seiretegevustega käesoleval aastal ja ma tean ka, et sel aastal peaks tulema kõrgetasemeline institutsioonide vaheline kokkusaamine, kus seda küsimust arutatakse. ma tervitan seda ja seda peaks ilmselt sagedaminigi tegema, kuni, kui leping on sõlmitud. kolmandaks väga mõistlik on rääkida täiendavate tulemusnäitajate määratlemisest tuleviku tarbeks, selleks et saaks tagada, et leping on paigas ja toimib kõikide huvides. neljandaks, nõukogu või õigemini ähm, kontrollikoja aktiivne kaasamine on siinkohal oluline, nagu äh, Ehm, aga oma arvamuses ütlen nende erilised oskusteadmised ja ka see fakt, et nad võivad teostada seiret selles valdkonnas, see on lõppastmes kasulik meie kõigi eesmärkidele. ehk siis institutsioonidevahelise kokkuleppe kontekstis parema õigusloome vallas ma leian, et kontrollikoja jätkuv panus sellesse on midagi sellist, mida meie komisjon peaks välja tooma viiendaks, ühised suunised järelhindamise jaoks võiks olla midagi sellist, mida tulevikus kaaluda, see aitaks ähm, paremini sisustada erinevaid lähenemisi, kui need suunised toimivad ja viimaseks, ühine raamistik ähm, liikmesriikide poolse ülevõtmise kohta. see on väga oluline teema, sellepärast et ei ole üht Äh, konkreetset lähenemist selle kohta, kuidas liikmesriigid aegsasti ja tõhusalt Euroopa Liidu õigust äh, siseriiklikku õigusesse üle võtavad. ja ma leian, et ühtne raamistik võiks olla midagi sellist, mida me võiks igati kõhklemata nõuda, sellepärast et kui Euroopa Liidu õigusaktid on ähm, pädevalt paika pandud, siis võib ju, kui kõik on nõus milleski, siis oleks loogiline, et see ka äh, ühel konkreetsel viisil siseriiklikku õigusesse üle võetakse ja see raport aitab meil selles suunas liikuda. ootan ka teiste kolleegide sõnavõtte ja nagu öeldud, aitäh ja palju õnne Kontrollikojale suurepärase töö eest! kolleeg Ajala, palun! aitäh! kõigepealt ma avaldan kahetsust selle üle, et kontrollikoja äh, liige ise ei saanud äh, täna siia tulla. aga muidugi läheb juba töötuks, kui ma seda pean äh, mitmendat korda ütlema. seda tahtsin esiteks öelda, nüüd teiseks ma toetan igati seda, mida ütles härra Hayes selle aruande kvaliteedi kohta, see annab meile sellise dünaamilise ülevaate millegi jaoks, mis on meie jaoks võtmetähtsusega see peegeldab ka neid probleeme, mis meil on nõukoguga olnud. me toetame parema õigusloome strateegiat selleks, et tagada kiire ja täielik kõikide õigusaktide rakendamise puhul, millest me siin räägime oma kojas. nüüd äh, Refiti puhul parlamenti ei ole alati ära kuulatud sellisel määral, nagu see oleks olnud vajalik. ja sellepärast ma tahaksin rõhutada seda, et järelhindamine on vajalik mis tahes otsuste puhul ja tegemist peaks olema mis tahes valitsustevaheliste lepingute kohustusliku elemendiga. nüüd ähm, see ühtse ülevõtmise raamistiku ettepanek on midagi sellist, mida ma kavatsen kindlasti ähm, ma kavatsen sellel pilku peal hoida, mina olen sellisest riigist pärit, kus teatud direktiivide ülevõtmisega läheb väga kaua aega, kuna see viivitus on väga pikk, siis see tekitab frustratsiooni, tekib selline hulk õigusakte, mis ei ole üle võetud ja see on ka kodanike jaoks frustreeriv. lõpetuseks tahtsin küsida veel Kontrollikojalt, et kas selle äh, uurimuse käigus on tuvastatud, mil määral oleks võimalik lubada nõukogul teatud ähm, faile tagasi võtta, millest siin kojas on oldud huvitatud, me oleme pidanud arutelusid, me oleme teinud muudatusettepanekuid ja kõike äh, aga siis nõukogu blokeerib neid konkreetseid faile, äh, mis on siis sisuliselt jäänud Refitist kui sellisest kõrvale, sellepärast et nõukogu lihtsalt ei ole olnud huvitatud nende teemadega edasiminekust. ja kas ehk Kontrollikoda saab siin välja pakkuda, et kas see probleem on olemas ja kas seda saaks tuvastada? sellepärast, et meid kindlasti huvitaks see teema rohkem, et sellele tähelepanu juhtida, see näitab, et eksisteerib teatud tasakaalutus institutsioonide vahel. kuivõrd see mõjutab negatiivselt meie seadusandlikke volitusi, me ei taha, et Refit meid kuidagi tagasi hoiab. tänan komisjoni poolt peadirektoraat, nüüd proua Otsen Is this one working? Yes. nii, kas see mikrofon nüüd töötab? väga hea, ma vabandan. nagu ma ütlesin, suur tänu härra Hostnertile selle ettekande eest ja härra Heisile tema vastuse eest ning ka teistele kolleegidele, kes seisukohti väljendasid. tegemist on raportiga, kus meie komisjonis suhtume sellesse väga positiivselt ning üldiselt see aitab meil oma mõtteid mõtteid korraldada ja vaadata, kuidas me parandame oma lähenemist hindamistele. selge sõnum on, et parem õigusloome on õppeprotsess. me vaatame pidevalt, kuidas olukorda parandada ning see raport annab sellesse protsessi väga olulist sisendit. lisaks on veel kaks aspekti, mida me raporti puhul eriti hindame. esiteks, kuigi väga selgelt on see komisjoni vastutusalas oma õigusakte hinnata, on siin ka väga oluline institutsioonide vaheline kontekst ning kõikide aspekt, aspektide puhul, nagu ikka, saame tulemusi siis, kui kolm institutsiooni teevad koostööd, et tõesti õigusaktid täidaksid oma eesmärgi. ja see on väga selge sõnum, mida see raport ka kajastab. teine punkt, mida tervitame, on see tunnustus võrreldes äh, liikmesriikidega ja ka rahvusvaheliste organisatsioonidega läheb meil päris hästi. see kajastab ka tööd, mida OECD tegi aastal kaks tuhat viisteist. OECD on praegu lõppfaasis uue regulatiivraamistiku osas, mida, mille tulemused avaldatakse tõenäoliselt novembris ja eeldan, et meil läheb vähemasti sama hästi, kui mitte paremini võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist. aga me oleme loomulikult teadlikud, et parema õigusloome puhul on tegemist praegu õppeprotsessiga ning kuigi meil läheb suhteliselt hästi rahvusvaheliselt ja liikmesriikidega võrreldes, on võimalik äh, asju teha veelgi paremini, seega kindlasti võtame arvesse kõiki soovitusi, mida Kontrollikoda on teinud, teeme seda kas täiel määral või osaliselt, sõltuvalt siis soovitusest. tahtsin paar äh, soovitust välja tuua. esimene soovitus äh, on tõepoolest võtmetähtsusega, mis puudutab institutsioonide vahelist aspekti ning ka järelhindamisi. komisjon on igati valmis tegema koostööd teiste organ-, institutsioonidega, et jõuda selliste üldiste suunisteni, lähtudes sellest, mida me oleme juba ka teinud, tunnistades küll, et see ei pruugi olla lõpptoode, sest selles osas on vaja kõigi kolme institutsiooni kokkulepet ning nõukogu oma reaktsioonis ei ole võib-olla olnud nii innukas kui meie, aga igal juhul seda peame veel käsitlema institutsioonide vahelises kontekstis. mis puudutab andmete kogumist, mida raportöör mainis, siis me oleme teadlikud, et see on tõesti võtmetähtsusega, et head andmed oleksid kättesaadavad ka õigeaegselt, et tagada meie hindamiste kõrge kvaliteet ja seda kajastab ka parema õigusloome institutsioonide vaheline kokkulepe. me tõesti teeme koostööd, nende andmete kättesaadavaks tegemine ning meie komisjoni sisene töö on saanud lisajõudu ka mitmeaastase finantsraamistiku valguses, mis andmed on kättesaadavad, kuidas seda, kuidas neid andmeid komisjoni siseselt paremini jagada ja kui andmed ei ole kättesaadavad, siis mida me saaksime teha, et olukorda muuta. ja lõpetuseks, mis puudutab Refitit, siis siin on meil teatud äh, erimeelsus kontrollikojaga. me nõustume, et lähenemine on aja jooksul arenenud ning võib-olla algetapis ei olnud see nii selge või konkreetne, kui oleks pidanud. aga nüüd aja jooksul oleme olukorda selgitanud ning loonud sellise lähenemise, mis on teada-tuntud ka väljaspool, ka sidusrühmade lõikes, mitte ainult ettevõtete jaoks. me tahame koormust vähendada, olukorda lihtsustada ning sidusrühmad on alati ka mures, et kui me üritame koormust vähendada ja olukorda lihtsustada, siis samas eesmärgid jäävad muutmatuks ning protsessi mõistes seda lähenemist on hästi mõistetud ja ka hästi vastu võetud, aga loomulikult võime seda paremini kommunikeerida ning koostöös kontrollikoja soovitustega üritame ka seda teha, aitäh! aitäh! kuna tegemist oli lühitutvustusega, siis rohkem sõna keegi ei saa, päevakorrapunkt on sellega lõpetatud, edasi tuleb lühitutvustus ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning sõna saab härra Valko, viisteist minutit lühitutvustus, kõik kokku. Uh, uh, ma alustan härra raportöör, daamid ja härrad, selle dokumendi eesmärk on panustada arutelusse, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika elluviimise lihtsustamist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meil on äh, viis võtmetähtsusega valdkonda ning neli suunispõhimõtet. üldine suhtumine on, et olukord on justkui väga keerukas, aga meil on tuvastatud teatud punktid, millele läheneda. esiteks oluline on, et meil oleks vastav strateegia ja seda käsitletakse dokumendi lisas üks ning aru, analüüs näitab, et üldist arusaama, mida see lihtsustamine hõlmaks, seda praegu ei ole. meie arvates üks peamisi eesmärke halduskoormuse vähendamiseks on kõrvaldada üleliigsed kohustused ning vähendada halduskoormust liikmesriikide asutustele ja kasusaajatele. lihtsustamine peaks käima käsikäes ka kulutõhususe kvaliteedi kasvuga ning vastavate põhimõtetega. teiseks on meil vaja tõenduspõhist struktureeritud lähenemist, et mõista need keerukaid olukordi. lihtsustamisettepanekud peaksid põhinema tõenditel ning võtma arvesse erinevaid aspekte. tõhusa lihtsustamise lähtepunkt peaks olema üleüldine ülevaade, millest need koormused pärinevad ning tuvastada need ebavajalikud keerukused ja kulutused. oluline punkt on siin ka see niinimetatud gold plating, mis ähm, tähendab täiendavaid nõuetes, nõuetes seadmist liikmesriigi tasandil. see puudutab ka äh, tõlgendamist. Ähm, oluline ei ole mitte tõenduspõhisus lihtsustamisel, aga see peab olema ka struktureeritud, see puudutab nii eksante hindamisi ning ka tulemuste hindamisi. nüüd kolmas põhimõte, tõhus lihtsustamine vajab ka kõikide osapoolte selget kohustuste võtmist komisjon, parlament, nõukogu, kui samamoodi ka liikmesriigid, kui me räägime kasusaajate valimisest või projektide valimisest, mis on seotud nii näilise kui ka tegeliku halduskoormusega ja viimane põhimõte puudutab aruandlust ja tulemuslikkust. lihtsustamine iseenesest ei ole eesmärk ning ei peaks ohtu seadma ka eesmärkide saavutamist. meie auditid on näidanud, et parem aruandlus tagab ka paremad tulemused. olulised on sisemised kontrollisüsteemid ning lihtsustamine ei tohiks neid ohtu seada, sest kasutatakse ju riiklikku rahastust või avalikku raha. ning leiame, et see kõik peaks käima käsikäes rõhuasutusega ka sooritusele ning praegusel hetkel on just tulemuslikkus üks probleemidest, kui me räägime Euroopa Liidu rahade kasutamisest. nüüd mis on need viis võtmetähtsusega valdkonda. kõigepealt Euroopa Liidu õigusaktid ja suunised. meil on vaja lihtsat, selget, äh, püsivaid reegleid ning paremat harmoneerimist erinevate reeglite ja fondide lõikes. varasemate perioodide lõikes on reeglite arv kahekordistanud, enne oli neid tuhat seitsesada lehekülge, nüüd on ligi neli tuhat. arvestades ka viivitusi praeguse programmi perioodi lõikes, on oluline, et reeglid oleksid õigeaegselt kättesaadavad äh, nii programmide raames ning kaugele ulatuvad muutused võiksid minna vastuollu praegu saavutatud eesmärkidega. oluline on ka reeglite harmoneerimine, mis süsteemi lihtsustaks ka haldusasutustele ja kasusaajatele. küsimus ei ole ainult reeglite lühendamises see on siis kvantitatiivne lihtsustamine, aga meil on vaja ka kvalitatiivset lihtsustamist, ehk siis reeglid peaksid vastama eesmärkidele. teine oluline valdkond on operatiivprogrammide juhtimise struktuur, ligi tuhat nelisada asutust vastutab kolmesaja üheksakümne operatiivprogrammi elluviimise eest ning ähm, sellega kaasnevad teatud väljakutsed, et tõhusalt programme ellu viia nii asutustele, aga see puudutab ka ex-ante tingimuslikkust ning äh, meeletut hulka tulemusindikaatoreid. kolmas valdkond on projektide valimine, elluviimine ja seire. see puudutab ka haldustõhusust ning ka gold plating ut mis komisjoni raporti kohaselt tekitab ligi kolmandiku halduskoormusest kasusaajatele. nüüd äh, oluline on projektide valimisel paremini kasutada ka kaasaegseid tehnoloogiaid, viitan siin lisa kolmele, sest oluline on siin projektide mahukus või ka täiendavate dokumentide ehit-, esitamine ja säilitus. lisaks kuluvõimaluste lihtsustamine, SCO vähendab halduskoormust, ka elluviimise kulutuste paremat haldamist ning eh, omnibussi määrus laiendab märkimisväärselt SCO-de kohaldamist ning äh, toob kaasa uued äh, toetuspõhised äh, tingimused. kui omnibussi läbivaatamised vastu võetakse, siis avaldab see märkimisväärset mõju ning vähendab halduskoormust. nüüd järgmine valdkond puudutab tõhusamat kontrolli meie auditid näitavad, et oluline on paika panna selged lähenemised, kontrollida sagedused, sest liikmesriigiti on siin märkimisväärseid erinevusi, kuidas seda ka praktikas ellu viiakse. suur tänu tähelepanu eest! tänan! ning kõigile neile, kes ka kurdavad, et kontrolli on liiga palju lehekülg nelikümmend üheksa, seal on öeldud, et, et viiskümmend üks protsenti projektidest eh, ainult kontrollitakse. meie raportöör on Ant Kuhn, palun. aitäh, proua juhataja ning tänan härra Palgot ja Kontrollikoda ning tema meeskonda tehtud töö eest ja tänase ettekande eest usun, et äh, esitlus on väga hea äh, alus edasiseks tööks ning äh, reeglite, Euroopa Liidu järgmise perioodi fondide reeglitega töötamiseks ning tõuke- ja investeerimisfondide ühisregulatsiooni parandamiseks. raportis rõhutatakse, et liikmesriikides täiendavate nõuete kehtestamine on endiselt probleem samas on äh, tegemist nähtusega, mis on tõenäoliselt sama vana kui Euroopa Liidu rahastus ise ning siin tuleks äh, mõelda äh, lihtsustamisele. näiteks projekti taotlus Prantsusmaal võtab kuusteist, kuusteist lehekülge, Saksamaal viiskümmend kaks lehekülge ja Poolas juba sada viiskümmend lehekülge, sama projekti taotlus. nii et kas see on ikkagi vajalik? me näeme, kuidas bürokraatia suureneb ja kasusaajad lõpuks väga pettuvad ning äh, osad jätavad need, need rahad lõpuks taotlemata ja, ja see on kindlasti punkt, kuhu me jõuda ei tahaks. mul oli hiljuti Nordrhein-Westfalis äh, kohaliku omavalitsuse juhiga kohtumine ning seal samuti mõeldakse võimalike lihtsustusmeetmete üle järgi ning üks võimalik lahendus oleks Euroopa regulatsiooni puhul Eh, formuleerida see konkreetsemalt, et jätta vähem tõlgendusruumi liikmesriikidele. ning, eh, ning lõpuks see võiks vähendada bürokraatiat või aidata vähemalt sellele kaasa. juhataja märkis, et kontrollide valdkond on eh, kindlasti teema, millega tuleb tegeleda, sellepärast et rahasaajad ei, me ei taha ju, et, et neid kogu aeg kontrollitakse Euroopa tasandilt, liikmesriigi tasandilt, veel liikmesriigi erinevatelt tasanditelt, sest ka see tekitab äh, frustratsiooni ning äh, ning tõrjub inimesi raha kasutamast, nii et usaldus on parem, aga asi peab olema tasakaalus. ning äh, tuleks täpsemalt kaaluda, kus ja mida, mis tasandilt kontrollitakse ning kontrollid peaksid olema omavahel koordineeritud. Omnibussi määruses on päris head äh, ettepanekud siin äh, risttunnustamise osas ning lihtsustatud kuluvõimaluste osas. komisjon on ka üldmääruse osas teinud häid ettepanekuid, seetõttu mina ähm, komisjoni poolt seoses Kontrollikoja soovituste täitmisega, soovitaksin neid täita ning äh, kont-, küsiksin Kontrollikojalt, et äh, et kus on uues äh, nii-öelda katusmääruses või üldmääruses kohad, mida saaks parandada? aitäh! tahaksin tänada härra Ko-, Kooni ja härra Palgot nende töö eest et siin on üks asi, mida ma tahaksin kindlasti rõhutada. see on aeg, mis seisuga meile on see teabedokument esitatud, sest praegu töötatakse üldsätete määrusega, oleme seda teinud viimase kuu vältel, üks peatükk sellest kannab pealkirja lihtsustamine. ning võin teile kõhkluseta öelda, et komisjon on astumas oma ettepanekuga pikka sammu edasi eriti selles, mis puudutab lihtsustamist. ühtsed määrad, lihtsustatud kuluvõimalused on osa välja pakutud lahendusest. ning eh, täiendav halduskoormis, mida me mõnikord näeme, on tõepoolest üks nendest põhjustest, miks kasusaajad sageli eelistavad võtta laenu pangast intressiga ja mitte taotleda raha Euroopast paraku on olukord niisugune just alustavate ettevõtete ja VKE-de puhul. mina usun, et me peaksime toetama jõupingutusi nii Kontrollikojast kui ka komisjoni poolt. et oluliselt muuta, no mitte läbi viia revolutsiooni, aga oluliselt muuta asju kaks tuhat kakskümmend aastale järgneval perioodil sest meil on komisjonis kõrgetasemeline töörühm lihtsustamise äh, alal ja meil on sellelt äh, olemas järeldused, me hakkame neid rakendama sel aastal ning järgmisel aastal, perioodi lõpus, praeguse perioodi lõpus. me ei saa rohkem venitada. mina usun, et praegune komisjoni ettepanek, et seda oleks võimalik täiendada ning ma olen kindel, et parlament palub siin lihtsustamist võimendada, sest kui me anname euroskeptikutele põhjust tõstatada probleeme ja süüdistada Brüsselit, eh, siis see kindlasti hea ei ole. nii et me ei tohi jääda siia Brüsseli mulli tegemist on väga hea, hästi koostatud dokumendiga ja me arvestame seda tulevikus, valmistades ette õigusloome parand-, parandamise meetmeid ning eh, erifonde puudutavaid sätteid. aitäh komisjonile, proua Vagner, palun! Thank you, madam chair um,. aitäh, proua esimees ja aitäh ka ettekande eest. tänan härra Krooni temapoolsete kommentaaride eest, mis olid seotud äh, selle dokumendiga. komisjon võtab samuti seda infodokumenti arvesse ja komisjon tervitab äh, neid saavutusi seoses parema sisekontrolliga ja ka sellega, et ühtekuuluvuspoliitika puhul juba on näiteks saavutatud parem, äh, paremad tulemused me saame aru, et lihtsustamine peab põhinema tõenditel ja et tegemist ei ole eesmärgiga omaette, vaid selle eesmärk on parendada tulemuslikkust ja aruandlust. kui rääkida nendest viiest valdkonnast, mis äh, on välja toodud Kontrollikoja infodokumendis, siis meie hinnangul kõikides äh, nendes viiest valdkonnast on välja käidud komisjonipoolne Äh, lihtsustamisettepanek, mis on seotud kahekümnenda mai ettepanekuga seoses ühtekuuluvuspoliitika paketiga ja selles kontekstis juhiksin tähelepanu lihtsustamise käsiraamatule, mis on kättesaadav TG Regio veebilehel. selles käsiraamatus on välja toodud äh, palju lihtsustamise meetmeid ühtekuuluvuspoliitika puhul ning äh, seal öeldakse tegelikult välja, et lihtsustamine on laiemgi kui need viis valdkonda, mis dokumendis toodud on, aga tõesti, äh, need viis on peamised. komisjoni eesmärk lihtsustamise raames äh, oli keskenduda toetuse saajatele ja selle eesmärgi saavutamisel on vaja ka programmide juhtimise ja programmi asutuste jaoks eh, teatud lihtsustusi teha, ehk siis need asjad käivad käsikäes. kui rääkida Euroopa Liidu poolsete õigusaktide ja suuniste eh, teemal, siis praegu on välja pakutud umbes viiekümne protsendine eh, sõnade arvu vähenemine, kui nii võib öelda, see on ainult kvantitatiivne lähenemine siiski, aga ikkagi üsna kõnekas siis teises äh, õigusloome osaga see väheneb, äh, minnakse viiekümnelt aktilt kümnele, mis tähendab seda, et kõik reeglid, mida on programmide jaoks vaja, et põhimõtteliselt kõik neist on juba ettepanekuga ette äh, kättesaadavad. seoses suunistega on komisjon samuti võtnud kohustuse äh, vähendada ja analüüsida suuniseid. operatiivtegevuskavad, juhtimisstruktuur või rakenduskavad õigemini siis äh, on mitmeid lihtsustamisettepanekuid, mis on seotud aruandlusega, programmidega, mis kõik peaks aitama kaasa lihtsustatud programmide struktuuridele, kui liikmesriigid teevad sellise valiku. sellepärast, et oluline on rõhutada, et tegemist on valikuga, mis on liikmesriikidele antud, ehkki muidugi läbirääkimiste käigus Euroopa Komisjon ehm, pakub teatud stiimuleid selleks, et et äh, programmi arhitektuur oleks lihtsustatud. edasi, äh, ülereguleerimine, gold plating, selle puhul on kõrgetasemeline töörühm teinud mitmeid soovitusi ja oluline on välja tuua, et lihtsustatud äh, reeglistik viiks loodetavasti selleni, et ülereguleerimine väheneb, aga loomulikult selles valdkonnas põhimõtteliselt on liikmesriigid need, ja programmiasutused on need, kes saavad tegelikke muudatusi kaasa tuua. edasi SCO-d, lihtsustatud kuluvõimalused ja rahastamine, mis ei ole seotud ähm, konkreetsete kulukavadega. Äh, nende puhul praegune omnibus akt on teinud märkimisväärne edasisammu ja kahe tuhande kahekümnenda aasta järgses korras peaks mindama paar sammu kaugemalegi võrreldes omnibusega. näiteks kättesaadavad ühetasemelised toetused, nagu ka härra Novakov juba ütles, need on kättesaadavamad ning ühtlasi rahastus, mis ei ole seotud kuludega, me loodame, et see toob kaasa paremat keskendumise tulemustele ja tulemuslikkusele. ja siis viimane punkt, mis puudutas kontrolli, tõhusamat kontrolli, tahaksin öelda, et selles valdkonnas on kolm olulist arengut. esiteks kinnituste lihtsustamine need, mis põhinevad riskil ja mida tuleb teha lähtudes äh, CPR-ist. ette äh, on nähtud proportsionaalne kontroll nende programmide jaoks, mille risk varasema kahe aasta jooksul on madal ja see peaks kujutama endast nende programmide jaoks märkimisväärset lihtsustamist kui rääkida juhtimisest ja kontrollistruktuurist, siis rõhutaksin ka raamatupidamislikku rolli, mida saab kanda juhtivastutus ja see võimaldab kontrolli ja juhtimist lihtsustada. kõnelejad katkestatakse sest tuleb minna järgmise päevakorrapunkti juurde. ilmselt peate siis kahepoolselt suhtlema. vaata jätkab saksa keeles nüüd järgmine punkt üheksa, ühine istung seoses äh, kontrollikoja dokumendiga MFF teemal. härra Gregor esitleb seda, palun, teil on sõna. Dear Madam Chair, thank you very much uh, for the floor aitäh, lugupeetud äh, proua esimees, raportöör, daamid ja härrad, ma tutvustan teile ähm, kontrollikoja infodokumenti järgmise MFF-i kohta perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. tänan teid, tänan kontkomisjoni võimaluse eest tutvustada teile seda infodokumenti, mille võtsime hiljuti vastu ja avaldasime eile. minu ettekanne on jagatud kolme osasse. esimeses osas keskendun kahe programmiperioodi võrdlemisele esiteks siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja siis järgmine kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse teises osas oma ettekandest räägin sellest, missugust protseduuri kasutati äh, siin ettevalmistuseks ja kolmandas osas räägin natuke meie, äh, sellest, mis on vahepeal juhtunud võrreldes meie eelmise infodokumendiga. lubage, ma tutvustan teile erinevaid eh, mitmeid tegevusi seoses uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga. meie otsus oli avaldada kaks horisontaalset infodokumenti järgmise MFF-i kohta, ühte tutvustasin veebruaris, täna tutvustan teile seda teist, mis järgneb nüüd komisjoni seadusandlikule ettepanekule oleme avaldanud ka mitmeid sektoraalseid infodokumente, ühte neist tutvustati siin ka täna ning pärast minu dokumenti tulevad veel mitmed produktid kontrollikojalt. osa nendest arvamustest ähm, on osa seadusandlikust protsessist, kui meiega konsulteeritakse see teema puudutab eelkõige siis omavahendeid, otsustamist, õigusriigi põhimõtet. teatud juhtudel valmistame ette arvamused juhul, kui seda on palunud parlament, näiteks äh, ühtsed sätted kolme rahastu jaoks sisejulgeoleku rahastu piiri valve Euroopa Valuutafondi jaoks võivad ka teatud teised ähm, hinnangud tulla, aga neid ei ole meilt praegu palutud. selles dokumendis me keskendume MFF-i määrusele või õigemini selle ettepanekule, teatisele ja me oleme ka ettepanekut ennast analüüsinud ning ka seda protsessi, mis oli selle taustal ning see dokument ei ole nüüd äh, auditi aruanne, vaid ülevaatepõhine dokument, mis põhineb avalikult kättesaadaval teabel. Äh, kõigepealt äh, räägiksin komisjoni esialgsetest ähm, mõtetest või ettepanekutest õigemini, ettepaneku elementidest, Euroopa lisaväärtus, lihtsustamine, aruandlus, vastutus, me vaatasime neid põhimõtteid kõikide eelarvetsükli osade lõikes, ehk siis selles osas, kus sätestatakse prioriteete, nähakse ette vahendeid, vahendid määratakse kuhugi ja siis lõpuks näidatakse tulemusi. nüüd, kui liikuda edasi oma ettekande esimese osa juurde, mille eesmärgiks on võrrelda vana ja uut mitmeaastast finantsraamistikku. komisjoni ettepanek näeb ette selged kasvud teatud valdkondades, noored, julgeolek, ränne, piirid ja me küsime siinkohal endalt, et kas see võimaldab märkimisväärset sellist äh, võimalust võrrelda äh, vana ja uut MFF-i. ning meie hinnangul oli see selline võrdlus vajalik, mistõttu ka tänasest dokumendist võtab just see suure osa enda alla ja loodetavasti see dokument aitab paremini mõista komisjoni ettepanekut sellisel viisil, nagu slaidil näha, lähenesime me kahe perioodi võrdlemisele. see ei ole kõige lihtsam, vaid siin on teatud märkimisväärsed tegurid, mis võrreldavust mõjutavad. esiteks inflatsioon ehk siis äh, raha väärtus ajalises lõikes perioodil kaks tuhat neliteist, äh, seal, sellest räägiti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hindade kontekstis ja et peegeldada käesoleva aasta hindu, lisasime me sellele üheksateist koma kaks miljardit eurot. kahjuks endiselt minnakse Brexiti teed, mis tähendab seda, et võrreldavuse huvides tuli maha lahutada peaaegu viiskümmend kolm miljardit eurot, mis on see summa, mis äh, komisjoni hinnangul on äh, Brexiti mõju Ühendkuningriigi toetuse saajatele perioodil kuni kaks tuhat kakskümmend. edasi, Euroopa arengufondide kaasamine eelarvesse, siin tuli lisada umbes kaheksa, kakskümmend kaheksa miljardit ja viimaseks toimub ka muutus rubriikide struktuuris mis ei ole kogusumma mõttes nii oluline, aga konkreetsete rubriikide võrdluse jaoks on küll. järgmine slaid. siin on võimalik näha, me oleme proovinud ka välja tuua prioriteetides muutusi, üks, üks pealkiri või üks ähm, rubriik on lihtsalt siin ähm, pealkirja vahetanud Äh, lisaks on loodud kaks uut rubriiki, turvalisus ja kaitse ja ränne ja piirihaldus ning nende nooltega me siin proovime siis näidata seda, kuidas programmid on rubriikide vahel liitun-, liikunud. ja tegelikult puutumatuks on neist ainult üks jäänud, äh, suurem osa Euroopa Liidu äh, rahalistest vahenditest allub jagatud Eh, juhtimisele ning osa detailidest tuleneb ka ühtekuuluvuspoliitika sektoriaalsetest õigusaktidest ja ka põllumajanduspoliitika kohta võib seda öelda. me proovisime võrrelda komisjoni ettepaneku mahtu kui tervikut praeguste hindade juures. Ehm, praegune periood tähendaks siis ühte triljonit Äh, ühte koma null kaheksa seitse triljonit. uus MFF praeguste hindade juures oleks üks koma kaks seitse üheksa triljonit. ehk siis äh, kui teha kõik need mm, arvutused, millest ma teile rääkisin, siis vahe tegelikult oleks viis protsenti kahe programmi puhul ja kui võrrelda seda rahvamajanduse koguproduktiga, siis tegelikult minnakse äh, ühe koma üheteist protsendini kahekümne seitsme liikmesriigi RKT-st. edasi, rubriikide struktuur äh, on toimunud, toimub vähenemine äh, loodusvarad ja keskkond rubriigi puhul mis on seotud põllumajanduspoliitika maaelu arendite vahenditega, aga ma pean ka otse välja ütlema, et see on tegelikult seotud sellega, kuidas on välja pakutud sektoripõhistes õigusaktides kaasrahastuse lahendus. ehk siis tegelikult see programmide mahu vähenemine ei ole kakskümmend kaheksa protsenti, vaid see on väiksem ja lisaks äh, keskkond ja kliima peaks saama viiekümneprotsendise kasvu, siis ühtekuuluvuspoliitika, ERDF, Sotsiaalfond, nende puhul on välja pakutud kümneprotsendine vähenemine, mis on taas veidi asümmeetriline lähenemine, Regionaalarengu fondi puhul on see nelikümmend kaks protsenti, Ühtekuuluvusfondi puhul nelikümmend viis protsenti samas näiteks Erasmus pluss peaks suurenema üheksakümne kahe protsendi võrra. Euroopa avaliku sektori eelarve peaks suurenema seitsme protsendi võrra, millest osa läheb koolidele, pensionitesse, teine institutsioonidesse prioriteetide ümbermääratlemise maht on sada viisteist miljardit, mm, see on siis selline reprioritiseerimine olemasolevates äh, valdkondades, millest äh, võib, võib öelda, et iga sisemise euro kohta pakub komisjon veel välja omapoolselt äh, uutest vahenditest kaheksakümmend senti. nüüd jõuan oma ettekande teise osa juurde ja räägin sellest, kuidas komisjon ettepanekut ette valmistas. meie hinnang on see, et komisjon tegi seda mõistlikult, sellega kaasnes ka analüüs tehtud kulutuste kohta ja see ilmselt ka põhjendab seda, miks protsess pisut viibis. nagu öeldud, nende hinnangute tulemused on ka lisatud ettepanekule sellel slaidil peaks olema võimalik näha prioriteete ja siin on üks äh, kahetsusväärne sündmus, mis ei allu komisjonile, milleks on siis see, et endiselt ei ole olemas Euroopa Liidu kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegiat, aga sellegipoolest komisjon pidi ettepanekuga välja tulema ja loomulikult tehti seda konsultatsioonide pinnalt riigijuht, riigipeade ja valitsusjuhtidega veebruarikuus. aga mm, see muidugi kujutab endast väljakutset, sellepärast et aastaks kaks tuhat kolmkümmend tullakse välja mingisuguse prioriteetide nimistuga ühel hetkel ja siis tekib küsimus, et kuidas see sobistu, sobitub MFF-iga aruteludokumentide pinnalt on komisjon käinud välja sellise vä-, valgusfoori, mis aitab hinnata Euroopa lisaväärtust, mis äh, ideaalis peaks peegelduma ka kaasrahastuse intensiivsuses. iseenesest me ei suutnud seda mm, lisaväärtuse teemat küll näha komisjonipoolses hinnangus, ilmselgelt nad on seda teinud, aga neid tulemusi ei olnud võimalik meil lugeda sellel slaidil proovisime väga kiiresti hinnata seda, mida või mil määral on komisjon meie ettepanekuid arvesse võtnud. üks selline paindlikkuse element on see, kus meid igati võeti arvesse ja ühe elemendi puhul on olnud väga vähe edusamme, mis puudutas üldist lähenemisviisi seoses Kontrollikoja auditeerimisõigustega kõikide Euroopa Liidu institutsioonide suhtes, sealhulgas selliste suhtes, mis on valitsustevaheliste lepingutega paika pandud. ja nüüd viimane slaid, väljakutsed. Need väljakutsed on loomulikult kah välja mõeldud ähm, eelmise infodokumendi pinnalt ja ütleksin kokkuvõtteks, et aasta teisel poolel tutvustame Kontrollikoja arvamusi seoses selle ettepanekuga, aitäh! suur tänu, meie raportöör on kolleeg Sarvamaa, palun! Thank you, madam chair um.... suur tänu ja suur tänu ka härra Gregorile Euroopa Kontrollikojast kõigepealt tahaksin loomulikult äh, tänada Kontrollikoda üldiselt, sellepärast et see on väga põhjalik ülevaade komisjoni mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku kohta ning mul on hea meel, et see dokument, mis praegu on meie ees, on väga selge, seda on lihtne lugeda ning see on ka konstrukt-, aktiivne, tuues välja peamised puudused. kontrollikoda on peamiselt välja toonud neid samu nõrku kohti, millele ka meie oleme viidanud siin Euroopa Parlamendis ja eelarve kontrolli komisjonis ning kontrollikoda on jõudnud sarnastele järeldustele nagu meie endagi analüüsis kontrollikoda viitab erinevatele arengutele, mida Euroopa Komisjon on nüüd välja pakkunud finantsraamistiku raames, on siiski keskne koht ka puudustel. jah, teatud lihtsustus ja paindlikkus on nüüd olemas, kuid see ei ole piisavalt ambitsioonikas minu arvates, võttes arvesse neid väljakutseid, mis meie ees seisavad ma arvan, et me kõik võime nõustuda Kontrollikoja seisukohaga, et äh, praegusel hetkel puudub selge ülevaade nendest muudatustest rahastuste osas ja ka meie parlamendis oleme jõudnud erinevate summadeni, sõltuvalt sellest, kuidas Brexit, EDF ja inflatsioon on arvesse võetud, jagude kaupa, see kõik on äärmiselt segane, kuigi me oleme saanud kõik vastused komisjonilt, mida me küsisime, ei ole väga kerge neid eh, eesmärke täpselt silmas pidada. me lootsime, et saame ettepaneku, mis kajastab ka seda puudujääki, mida mõjutab Ühendkuningriigi lahkumine saaksime ka kodanikele parema ülevaate anda, kuigi me saime ülevaate näiteks rände ja põgenike valdkonnas, siis kärped teistes valdkondades on olnud märkimisväärsed. soovitakse ambitsioonikamat Euroopa Liidu eelarvet, rohkem omavahendeid. kui me nüüd võrdleme praegust MFF-i ja välja pakutud MFF-i, siis tõepoolest võib-olla arvud on suurenenud, aga Euroopa Liidu eelarve ei ole tugevnenud, sest suhteline osakaal liikmesriikide osas paraku väheneb. ning nagu ka Kontrollikoda välja tõi, siis komisjon on kasutanud arve nii, nagu see vastab nende eesmärkidele kõige paremini. jah, kärpeid on näidatud väiksemana, panustust suuremana, kui nüüd võrrelda asjakohasemaid arve, siis tegelikult kaotused on suuremad, kui eeldati ja uued prioriteedid ei saa nii palju toetust, kui lubati. lisaks, nagu Kontrollikoda välja tõi, siis komisjoni MFF-i ettepanek vajab suuremat rõhuasetust Euroopa Liidu lisandväärtusele, suuri asju suurelt, väikseid asju väikselt, aga ettepanekus jäävad jätkuvalt välja indikaatorid, mis näitaksid, miks on oluline Euroopa Liidu rahastus. tahaksin ka välja tuua, et äh, eelarve kontrolli komisjoni arvamuses, eriti kus räägitakse märkimisväärsest kaasajastamisest ja eelarve ümberkujundamisest, et lähtuda tulemus põhimõtetest, sellele nõudele ei ole praegu vastatud. kontrollikoda on välja toonud probleemsed valdkonnad ning neid võiks pidada soovitusteks. samas kontrollikoda <coughs> oleks võinud olla ka ambitsioonikam ja tõesti nii oleks võinud neid selgelt nimetada soovitusteks igal juhul suured äh, kiidusõnad kontrollikojale, mis meie ees laual on, ei ole täiuslik, aga see on väga kergesti arusaadav dokument ning seda julgen soovitada ja loodetavasti kõik seotud otsuse langetajad seda ka loevad ja loodetavasti ka Euroopa kodanikud, kes peavad olema rohkem kaasatud sellesse protsessi, suur tänu Kontrollikoda ja ka härra Gregor. kolleeg Ayala Sender, palun teege lühi-, lehke lühidalt, sest meil tõesti pole enam palju aega. jah, esimest korda kuulsime sellest ja suur tänu, et Kontrollikoda selle nii kiiresti meile esitas. jah, parlamendis see arutelu sellel teemal juba toimus. suur tänu, et sellega nii kiiresti edasi liikusite. mul on paar küsimust ka komisjonile, sest äh, mulle teeb muret see eelarve. me tahame, et eelarve oleks tõhus. ja me tõesti üritame kehtestada indikaatoreid, et me saaksime tulemusi tegelikult ka hinnata, mis võimaldaks kodanikel kogu seda infot paremini mõista. nüüd on meil see mitmeaastane finantsraamistik, mille kohta komisjon on teinud juba ettepaneku ja meil on strateegia lähiaastate jaoks. viimastel aastatel, aastatel oleme silmitsi seisnud kriisidega, seega on keeruline välja pakkuda vankumatut ettepanekut, sest väga sageli peame reageerima sellele, mis toimub. seega komisjonil on keeruline koostada nii pikaajalisi plaane. aga me peame tulemusi hindama, rakendama kontrolli. seega tahtsin komisjonilt küsida, kuidas me saaksime neid tulemusi võrrelda esialgsete indikaatoritega ja tahtsin küsida ka kontrollikojalt, kas nemad analüüsivad uusi instrumente, mida komisjon on rakendamiseks välja töötanud, kas sellest oleks meile abi? sest siin kojas me näeme, et me lähtume kehtivatest määrustest, aga seda on väga keeruline ellu viia. Fernandes, aitäh, proua juhataja. tahaksin eh, tänada Kontrollikoda selle mm, abistava seisukoha eest. mul oleks hea meel, kui Kontrollikoda mm, saaks aga rääkida ka metoodikast sellepärast et summadest me veel ei räägi ju. ma selgitan. metoodika, millest lähtub komisjon, on ülalt alla metoodika äh,. lahutamise metoodika. siin äh, võetakse mingi protsendimäär mingiteks makseteks, mida liikmesriigid soovivad, ja siis jagatakse see prioriteetide valdkondade järgi. seda teeb komisjon ja seda, seda teeb komisjon nõukogu soovil. mida, et mida me tahe, mida tahetakse põllumajanduspoliitikale, kui palju, mida tahetakse ühtekuuluvuspoliitikale ja kui palju, kui palju kaitsepoliitikale, kui palju noorsoole, Erasmus plussile, liidetakse need kokku ja vaadatakse, palju tuleb summa. see oleks hea metoodika nüüd ja mida arvab sellest metoodikast Kontrollikoda ja nendest arvudest? teine asi, läbipaistvus. komisjon rääkis eh, ühtekuuluvuspoliitikast praegustes hindades ja kärbetest. ent vastupidi, ta rääkis ühtekuuluvuspoliitikast eh, püsihindades, aga kärped on suuremad. kui me vaatame põllumajandust aga, siis eh, räägitakse liikmesriikidele eraldatavast praegustes jooksevhindades, ühtekuuluvushindades, eh, ühtekuuluvuses räägitakse püsivhindades ning põllumajanduses jooksevhindades või praegustes hindades, see on täielik segadus. ning me peame kokku leppima, et kas me räägime püsivhindades ja peaksime seda kasutama igal pool või, või eh, jooksevhindades. lisaväärtus ka siin tuleks kokku leppida, mida me silmas peame, sellepärast et igaüks räägib meil ju lisaväärtusest. kontrollikojal, kas, kas on kontrollikojal definitsioon lisaväärtuse kohta? väga lihtne on öelda, et, et me soovime, et kõigil projektidel oleks lisaväärtus. aga mida see tähendab? ning viimane asi, mil määral, no loomulikult paindlikkus on ju hea. võiks ette näha ühe eelarverea, paindlikkus. ja see oleks täielik, täielikult paindlik eelarverida. aga ühesõnaga, paindlikkus on hea, ent äh, meil on vaja ka läbipaistvust ja selgust selles osas, kuidas seda rakendatakse. mis puudutab strateegiat, siis usun, et äh, võime siin öelda, et strateegia kaks tuhat kakskümmend pluss eesmärgid jäävad paika, ent prioriteedid on, on muutunud, meil on julgeolek, ränne ja kaitsepoliitika prioriteedid. aitäh, kolleeg Ali, me peame eh, jätkama eh, inglise keeles, sest eh, tõlge lõpeb kell kaksteist kolmkümmend. aitäh! tahaksin tänada põhjaliku aruande eest, mille põhjal ettekanne on tehtud, aruanne on hästi loetav ning kui me vaatame üksikasju, siis raport näitab üksikasjalikult tulude ja kulude poolt järgmises MFF-is ning samas vajadust tagada äh, sidusus praeguse MFF-i parameetritega. võrdlevad graafikud on väga, väga head ja il-, näitavad ilmekalt rahastamise muutust eri valdkondades järgmiseks kavandamisperioodiks info põhjal, mis meile on saadetud ja mida meile esitleti, peaks tõenäoliselt selgitama mõnda küsimust. esimene nendest küsimustest puudutab vajadust üleüldise strateegia järgi, mis peaks arvestama kõiki Euroopa Liidu rahvusvahelisi kohustusi ning äh, paika panema strateegiliste eesmärkide kogumi, mis tuleks saavutada pikema aja lõikes näiteks võiks see olla strateegia kaks tuhat kolmkümmend ning millest tuleks lähtuda järgmises kavandamisperioodis. me peame tunnistama, et meil ei ole seni järgneva kümne aasta strateegiat. me räägime järgmisest MFF-ist, ent meil ei ole vähemalt mitte tõsiseltvõetavat strateegiat järgmiseks kümneks aastaks. ning selles mõttes, missugune on teie hinnang selle plaani teostatavusele? järgmine asi, avaliku auditi mandaadi paikapanemine kõigile Euroopa Liidu asutustele seoses sellega, et meil on osad asutused ka Euroopa Liidu õiguskorrast väljas. kas te saaksite meile selgitada, missugused väi-, probleemid tekivad sellest Euroopa Liidu terviklikkusele?